Uh, like you... kallid kolleegid, palun võtke istet. Will... palun võtke istet, me alustame kohe. Well, you can use your headphones võite panna oma kõrvaklapid pähe, et kuulata tõlget, et kuulata kõiki neid ähm, arutelusid oma emakeeles. Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować za wczorajsze dyskusje, wczorajsze... Suur aitäh teile eilse päeva, eilsete arutelude eest ja ilmselt te juba kõik teate, et meie töörühmade raportöörid kõigepealt äh, peavad omapoolsed ettekanded, kuid enne, kui nad saavad selle, sellega alustada, pean teile teada andma, et Hispaania parlamendi kahe koja presidendid täna kahjuks siin viibida ei saa. Need on siis härra Bruno Martines ja härra Royo Garcia ja põhjused on väga-väga tõsised. Hispaania valitsus peab täna tegema keerulisi otsuseid. ning meie siin Euroopa Liidus ju mõistame, kui rasked need otsused on, sest me teame, kui keeruline on Hispaania parlamendi kahe koja ähm, presidentide olukord nende otsuste tegemisel, et nad peavad kindlasti viibima koduriigis, nii et äh, me mõistame, miks nad täna siin olla ei saa. kuid ma tervitan täna siin Euroopa Komisjoni asepresidenti härra Joakim Almuniat. ka tema võtab sõna ja me kuulame äh, tema seisukohti. härra Pedro Luis Mari Armonia räägib, äh, Uribe räägib äh, Hispaania seisukohtadest, kuivõrd Hispaania on praegu veel eesistuja ja eesistujariik on midagi väga olulist ning eesistuja jõustab ühenduse õigusakte ning äh, härra Uribe siis esindab Hispaaniat kui eesistujariiki. ta on energiaküsimustega tegelev minister. ja pärast äh, tema sõnavõttu on meil võimalik temalt vajadusel küsida küsimusi. nüüd siis tahaksin veel kasutada võimalust öelda kohe alguses, et parlamendi teenistused on samuti andnud omapoolse panuse meie tänase kohtumise õnnestumiseks. proua Verge on, on selliste koosolekute korraldamise keskuse juht ning äh, samuti on meiega siis äh, töörühma esimees, keda me samuti täname ja me täname lisaks ka kõiki teisi, kes on aidanud ette valmistada meie tänast kohtumist ja me täname loomulikult Hispaaniat kui eesistujariiki ja Hispaania riigi valitsust, sest Hispaania valitsus on äh, meile olnud väga palju abiks me oleme saanud äh, väga palju abi, nagu öeldud, Hispaanialt ja ma tänan Hispaaniat ja tänan ka kõiki teisi. loodetavasti kulgeb meie edasine töö hästi. aga nüüd äh, lähme me edasi debati juurde, kõigepealt siis kuulame raportööre. ja ma palun raportööridel kinni pidada kõneajast, selleks on kuni kümme minutit. ja esimeseks saab sõna härra Saarjus Volski, kes on Euroopa Parlamendi liige, palun teil on sõna. Mr President, dear colleagues uh,, let me present to you the aitäh, härra esimees ja lugupeetud kolleegid, mul on hea meel, hea meel esitleda esimese töörühma töö tulemusi, mis puudutab energia äh, varustuskindlust. on olnud, me oleme selle teemaga töötanud juba kahe tuhande seitsmendast aastast alates, nüüd on äh, meil uus kontekst äh, äh, Lissaboni lepingu artikkel sada üheksakümmend neli, me peame rääkima ühtsel häälel ja energiat energiast ei peaks me rääkima mitte ainult kaubanduse ja majanduse kontekstis, vaid ka julgeoleku ning geopoliitilise faktorina. eilne arutelu on näidanud, et energiajulgeoleku eh, teema teadvustamine rahvusparlamentides on väga oluline selleks, et lähendada seisukohti riikide parlamentides ja Euroopa Parlamendis kahe tuhande kuuenda ja kahe tuhande üheksanda aasta energiakriiside äh, puhul äh, turu mittetoimimise puhul liik-, riikidel on väga raske sellele kriisile piisavalt vastata ja seetõttu on meil vaja ka Euroopa Liidu tasandil koordineeritumat lähenemist ja Euroopa Liidu energiapoliitika vajab ka vastavaid instrumente. selle solidaarsuse testiks energiajulgeoleku puhul, see on veel meie ees, näiteks gaasivarustuse puhul äh, praegu nõukogu ning Euroopa Parlamendi vahel läbirääkimised käivad, me peame leidma tasakaalu äh, solidaars-, solidaarsuse vahel ning liikmesriikide võime vahel enda varustusmehhanismide osas äh, otsustada mõlemaid neid juhib artikkel sada üheksakümmend neli ja nüüd äh, me peaksime välja tulema vastavalt äh, sellele väljakutsele ka õige energiapoliitikaga, õigete seadusandlike aktidega. eilse äh, töörühma töö tulemused on järgmised, esiteks laialdaselt jagati seda seisukohti, et kuigi on parandatud neid seadusandlikke instrumente, mis meie käsutuses on, kuid siiani pole olnud piisavalt poliitilist tahet ning piisavalt pikaajalist visiooni. Euroopa Parlament on olnud palju ambitsioonikam kui nõukogu äh, liikmesriigid ega äh, komisjon selles osas. mitmes liikmesriigid äh, soovisid sekkumist hädaolukordades, kui turumehhanismid ei suuda toimida kuid äh, mitteturumeetmed Euroopa Liidul on kesksel kohal äh, kriiside haldamisel. meil oleks vaja ka ühtset energiajulgeoleku ruumi Euroopa Liidus. kuigi äh, äh avaldati tugevat toetust solidaarsuse äh, põhimõtetele, tõstatati ka küsimusi selle rahastamise osas ja järeldasime, et meil oleks vaja välja töötada korralik kompensatsiooni hüvitusmehhanism. nii et meil oleks võimalik välja arendada ühendused ning infrastruktuur ene-, energia säilitamiseks räägiti sellest, kas meil oleks vaja uusi õiguslikke instrumente või oleks meil vaja pigem täiendavaid meetmeid praegu olemasolevale lepingule konsensus äh, oli selles osas olemas, et meil peaks olema Euroopa Liidus äh, suurem äh, koostöö selles valdkonnas, nii nagu Schengeni piirkonna puhul. ja see koostöö ei peaks olema ainult, me ei peaks siin lähtuma ainult vaeste ning abivajajate seisukohast räägiti ka meie sõltuvusest kolmandatest riikidest energia vallas. Ukraina ning Valgevene näide ja poliitilise, poliitilise, poliitilise surve näide toodi esile. gaas ei ole kindlasti äh, mingi tavakaup, vaid seda on võimalik poliitilise relvana kasutada riikide poliitika juhtimisel. Nabucco äh, gaasijuhe ja Türgi võimalik tulevane Euroopa Liidu liikmelisus, sedagi arutati. Ankara ei peaks neid kahte teemat samas äh, liitumisläbirääkimistes äh, äh, siduma, sest see ei ole ei Euroopa Liidu ega Türgi huvides. praegused arengud muudavad veelgi vajalikumaks liikmesriikidele tulla välja ühtse lähenemisega, esiteks majanduskriis, teiseks äh, energia ähm, soodsamate hindadega ja samuti peame seda silmas pidama, et äh, energiapartnerluse maastik on väga dünaamiline, nii et äh, arengud toimuvad seal pidevalt. rääkisime ka vastuolulisusest tuumaenergia teemast otsused peaksid siiski jääma liikmesriikide kätte. et oleks võimalik kombineerida tulevikus mitmeid energiaallikaid, kuid samas tagada ka energiajulgeolekus. me peaksime välja tulema pikaajalise strateegiaga, kus oleks ka taastuvenergia kasutamine välja toodud ja lühiajaline äh, Äh, lähenemine, kus räägitakse ähm, varustuskindlusest gaasi puhul. ja seetõttu on väga oluline edasi liikuda ka läbirääkimistega Nõukogu ning Euroopa Parlamendi vahel just äh, maagaasi tarne äh, õigusakti osas. kõik enamus liikmesriikidest toetasid eh, neid eh, seisukohti. aitäh, härra esimees! suur aitäh teile selle eh, ettekande eest ning üldse suur aitäh töörühmale, üks kogu töö eest, mis te tegite. nüüd aga läheme me teise töörühma juurde. härra Felix Lavilla Martines saab sõna ta on Hispaania esindaja. palun, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, asepresident, Euroopa Parlamendi liikmed ja rahvusparlamentide liikmed. meie töörühma raport äh, räägib sellest tööst, mida tegime meie teises töörühmas ja kahekümne esimesel sajandil ei ole olemas mingit üle-euroopalist energiaühendust. me rääkisime sellest, kas võiksid olla ühised madalamad turuhinnad ning kas oleks võimalik tagada energia tarnekindlus. selleks, et see oleks võimalik, oleks meil vaja äh, ühiseid jaotusvõrke kui elektri- ja gaasienergia tarnel puuduvad ühised jaotusvõrgud, siis ei saa kahekümne esimesel sajandil tekkida ka ühisturgu kõik, kes teises töörühmas kohal olid, leidsid, et sellised jaotusvõrgud tuleks luua võimalikult kiiresti ja selleks leppisime me kokku, et meil on vaja minna kaugemale kui Euroopa Liidu praegused õigusaktid, kuigi ka neid tuleb täita, nendega arvestada ja eriti tähtis on siinkohal Lissaboni leping me rääkisime sellest, et on vaja poliitilist tahet, et Lissaboni lepingut tõesti ka jõustada ja rakendada ja me rääkisime sellest, et kahe tuhande teise aasta tippkohtumise eesmärke pole täidetud. me peame tõhustama praegust energiaturgu, hinnad peavad langema ja tehnoloogiat tuleb arendada. me rääkisime eraldi rohelisest energiast ja e, taastuvallikatest ning e, ütlesime, et kui me vajalikke samme ei astu, siis kaotab Euroopa Liit konkurentsieelise äh, erinevatel rahvusvahelistel foorumitel, näiteks äh, Kopenhaageni tippkohtumine on üheks selliseks näiteks. see tähendab seda, et me peame tegema rohkem tööd, eriti taastuvenergiate vallas, ja meie energiapoliitika peab kaasa tooma üldise heaolu kasvu. me leiame, et ühtne energiaturg on võimalik, kui meil on ühised jaotusvõrgud ja kui on tagatud äh, tarnekindlus. me leiame ka, et Euroopa Liit võiks olla parem paik, äh, kui me konkreetselt vastaksime kodanike vajadustele. energia ei peaks äh, tundma piire ja me peaksime suutma tagada, et kodanikud ei pea kannatama elektrienergia puuduse või gaasienergia puuduse tõttu, nagu on hiljuti juhtunud. Euroopa Liit vajab strateegiat, mille abil edendatakse ühtset energiapoliitikat. energial on väga otsene mõju kõigile hindadele. me tahame, et meie töö oleks tõhusam ning et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimelisem. kuid parem ei tähenda alati rohkem. see tähendab ka seda, et meil tuleb mitmekesistada energiaallikaid, et tuleb välja töötada parem tehnoloogia ja turg aitab otsustada, kuidas seda teha me rääkisime ka jätkusuutlikest energiaallikatest ning äh, leidsime, et tehnoloogiliste edusammude abil, näiteks äh, CO äh, kahe erinevad tehnoloogiad aitaksid meil seda täita. ja nagu öeldud, mõjutavad energiahinnad kõiki teisi hindu tähtis on kaitsta ka tarbijat, kellele on alati kasulikud äh, madalamad hinnad ning äh, samuti roheline energia. me rääkisime turgude suuremast liberaliseerimisest ja ÜRO ÜRO on äh, oma kalkulatsioonides näidanud, et üks miljard inimest maailmas elab ilma energiata, ilma ligipääsuta energiale. meie peaksime omalt poolt edendama seda, et energia on kõigile kättesaadav, et kasutatakse rohkem rohelisi tehnoloogiaid ja et äh, tulevikus kasutatakse ka rohkem ähm, äh, taastuvallikaid. Äh, Vahemereäärne päikesejõujaam on üheks väga heaks näiteks. kui aga ei õnnestu lahendada infrastruktuuri probleeme, siis oleme me hädas, siin tuleks rääkida ka raudteedest Äh, nagu on öelnud äh, Shakespeare, kui meil on äh, tugevad eesmärgid, siis tuleb ka tugevasti töötada. aitäh selle ettekande eest. aitäh kolleegidele, kõigile raportööridele, kes eile siis kaks tundi nende teemade kallal arutasid. nüüd aga Jesus Alique Lopez, Hispaania esindaja esitab arutelude tulemused kolmandas töörühmas. palun. aitäh, härra president. komisjoni asepresident, lugupeetud rahvusparlamentide liikmed ja Euroopa Parlamendi liikmed ma teen kokkuvõtte kolmanda töörühma töö tulemustest. me rääkisime taastuvenergiast ning uutest tehnoloogiatest ja ma sooviksin tänada kõiki arutelus osalejaid nende panuse eest. me nägime selget pühendumust keskkonnakaitsele räägiti tööstuse ning tööhõive tulevikust Euroopas uute säästvate tehnoloogiate kasutamisel. arutelu siis keskenduski nendele teemadele, esiteks äh, äh, oldi nõus sellega, et äh, energiatõhusus on üks prioriteetidest järgnevatel aastatel, seda ka kodanike silmis ja meil on ka kolm alaeesmärki, konkurentsivõime, tarnekindlus eh, ning eh, jätkusuutlikkus. me peame kindlasti jätkama seda tööd, mida siiani on tehtud eh, selleks, et suurendada energia tootlikkust me peaksime vähendama oma sõltuvust energiaallikatest väljaspool Euroopa Liidus, et üldiselt me peaksime olema energiatõhusamad. taastuvenergia teema on siin keskse tähtsusega. see on midagi, millega me oleme Euroopa Liidus tööd teinud juba kahe tuhande kuuendast aastast al-, alates, kui seati äh, eesmärgid äh, taastuvenergia kasutamiseks seitsmelt protsendilt kahekümnele protsendile kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja see on äh, midagi, mis peegeldub ka riiklikes plaanides, millega nagu tullakse välja juunikuus. samuti nenditi, et on vaja tihendada koostööd ühtsel energiaturul ja et äh, nii-öelda rohelised äh, energiad, tehnoloogiad liiguksid äh, õiges suunas ja et neil oleks ka piisav rahaline toetus. meil on vaja õigeid seoseid ja ühendusi Euroopa Liidu ning rahvuslike kavade vahel, et tõepoolest säästlikkus ning äh, energia kokkuhoid oleks üks osa tulevasest energiapoliitikast. uued energiatehnoloogiad ei pea olema mitte seotud ainult keskkonnakaitse ning jätkusuutlikkusega, vaid äh, ka tarnekindlusega, et oleks suurem juurdepääs võrgustikele ka rahvuslikud võrgustikud Euroopa Liidus peaksid omavahel olema enam ühendatud, et kõigil oleks võimalik kasu saada taastuvenergia potentsiaalist. ja nii oleks meil võimalik ka kulusid madalamal hoida. meil oleks vaja arukaid energiavõrgustikke. uute tehnoloogiate kasutamisel on meil võimalik kiiremini edasi minna ja see on seotud ka sellega, mida teevad teised riigid maailmas. kuid kui me nüüd räägime uutest energiaallikatest, siis peame tagama selle, et meil oleks tarnekindlus peame tulevikus enam panustama uutele tehnoloogiatele, nii et taastuvenergia ning alternatiivse energia kulud väheneksid. samuti peaks tehnoloogiad, uued tehnoloogiad keskenduma sellel, kuidas süsinikdioksiidi heitmeid vähendada erinevad äh, tehnoloogilised arengud, näiteks elektriautod, äh, see kõik äh, aitab meil vähendada sõltuvust traditsioonilistest energiaallikatest ning samuti vähendada CO2 emissioone transpordisektoris. kõige tõhusam energia on muidugi see energia, mida suudetakse säilitada ja kindlasti me peame enam mõtlema just energia säilitamisele, kokkuhoiule, peame enam keskenduma päikseenergiale, tuuleenergiale, biomassi energiale elektri saamiseks ja see kindlasti panustab ka maapiirkondade tööhõivesse rääkisime ka maksupoliitikast, maksusoodustustest ja samuti ka nii-öelda maksualastest trahvidest, äh, rääkides äh, energiatõhusate ehitiste püstitamisest. et meil oleks vaja energiakava, mis põhineks äh, ka rahalistel aspektidel meil oleks äh, vaja ka spetsiifilisemaid äh, eesmärke pikemaks, äh, pikemas perspektiivis kahe tuhande kolmekümnendast ja kahe tuhande viiekümnendast aastast rääkides meil on vaja konkurentsivõimelist energiasektorit. see on lubadus, mida meie anname järgnevatele põlvkondadele, aitäh! suur aitäh selle ettekande eest, töörühmale kolm! aitäh teile! suur tänu! ja aitäh kõigile kolmele raportöörile veel kord. suur aitäh ka selle debati eest, mida me pidasime eile õhtupoolikul. kuid nüüd lähme edasi ja anname sõna energiaministrile härra Marin Uribele, kes kõneleb nõukogu nimel, teil on sõna Gracias, presidente, comisario, señoras y señores parlamentarios. Muchas gracias en primer lugar. suur tänu, mina räägin ka Hispaania kui eesistujamaa eest. daamid ja härrad, suur tänu, et kutsusite mind täna sellele tähtsale koosolekule selleks, et rääkida energiaküsimustest. energiaküsimused on seotud nii rahvusriikide probleemidega kui ka Euroopa tasandil probleemidega. ma tean, et te olete väga paljudes erinevates äh, töögruppides ja komisjonides rääkinud energiaküsimustest. mina esindan siin Hispaaniat eesistujamaana, ehk ei räägi mitte ainult oma isiklikest vaatekohtadest ja üritan tõstatada lihtsalt küsimusi, mis võiksid olla tähtsad ja mida on tõstatatud viimastel kuudel minu ametisoleku ajal. Te teate, et meil on vaja kas uut lepingut või mingit uut organit või ka uusi meetmeid küsimuste lahendamiseks, sest praegu meil olemasolevast ei piisa. Lissaboni leping jõustus siis, kui algas Hispaania eesistumise aeg ja et meil on seal lepingus nüüd ka peatükk energia kohta varem midagi sellist ähm, ei ole olnud. kuigi ähm, teisest õigus, teisesest õigusandlusest ähm, oli meil siiski abi. praegusel hetkel võime me aga öelda, et meil ei ole piisavalt vahendeid. kuna Lissaboni leping jõustus, on meil tegemist suure poliitilise muutusega meil on nüüd õiguslik alus, mida varem ei olnud ja me oleme saanud rohkem pädevusi. Lissaboni leping äh, viib sisse äh, uuendused, äh, siin räägitakse varustuskindluse probleemidest ja solidaarsusest. Euroopa Liidu välispoliitikat tugevdatakse ka kõrge esindaja kaudu. on täiesti selge, et see uus leping mõjutab meie poliitikat. kui palju täpselt, seda me praegu veel öelda ei oska. tuleb ära oodata. me peaksime vaatama, kuidas Lissaboni leping mõjutab meie energiapoliitikat, arvestades meie varasemaid kogemusi. meil on siin kolm sammast väga tähtsad ja need kolm sammast sõltuvad üksteisest. ja meil tuleb äh, mõelda ka sellele, kuidas neid omavahel siduda, sest energiapoliitika toimub siiski kodanike huvides. meil on ka nii-öelda kolmas siseturupakett, millega on ette nähtud tähtsad uuendused. näiteks äh, transpordi infrastruktuuride lahtisõlmimine energiatootjatest ja luuakse ka ACER, see on agentuur, mis koordineerib reguleerimisametite tööd. minevikus äh, oli vaja arvestada just konkurentsivõime ja siseturu küsimustega ja selles osas peame me ka tulevikus edasi minema. meil on loodud erinevad, äh, meil on nüüd loodud agentuur, meil on olemas sellel ka direktor, ja ma loodan, et tulevikus selle agentuuri töö kujuneb edukaks. mis puudutab varustuskindlust, siis see on meie Achillese kannaks. me teame, et selle küsimusega tuleb meil järgnevatel kuudel kõige rohkem tegeleda. meie infrastruktuuride ühilduvus on väga tähtis, sest muidu meil ei ole võimalik energiasiseturgu luua. ja siinkohal on nüüd väga tähtsad ka rahvusriikide ja regionaalsed huvid, kohati on tegemist suisa kohalike huviga, huvidega, mis tõkestavad üldisel tasandil arengut ja tõelise siseturu loomist. varem oli meil artikkel sada kuusteist, kus olid ette nähtud üle-euroopalised energiavarustusvõrgud ja see oli siis osa majanduslikust ühtekuuluvusest. kuid praegusel hetkel on meil väga palju probleeme loomaks neid ühenduskohti erinevate liikmesriikide vahele, eriti just siis, kui meil on vaja piiriüleselt koostööd teha. ja oleks väga hea, kui me siin saaksime rohkem pädevusi Brüsselile üle kanda see on väga tähtis selleks, et hoolitseda hästi toimiva siseturu eest. peale selle on väga tähtsaks aspektiks ka välissuhted see tähendab seda, et infrastruktuurid mängivad väga suurt rolli ka meie suhetes kolmandate riikidega, eriti Euroopa Liidu naabruspoliitika raames. natukene aega tagasi toimus Madridis kõrgetasemeline konverents, kus oli esindatud Euroopa Komisjoni ja ka nõukogu ja me rääkisime energiainfrastruktuuridest see konverents oli tähtis valmistamaks ette Euroopa Komisjoni teatist infrastruktuuripaketi kohta, mis esitatakse selle aasta sügisel. mis puudutab välispoliitikat, siis peame me ka selles valdkonnas muutuma aktiivsemaks. siin räägitakse küll sellest küsimusest palju, kuid mitte ühel häälel. meil on vaja nii väliseid kui ka siseseid meetmeid. meil tuleks teist korda üle vaadata ka energiavarustuse teine strateegia. see on üks väga tähtis aspekt, mida meil tuleb Euroopa Liidus arvestada meil on vaja tõhusat planeerimistööd, koordi-, meil on vaja energiapoliitikat koordineerida. ja seejuures ei tohi me ära unustada ka kliimamuutusi. erinevate ja ka erinevate töögruppide tööd, nagu näiteks G kahekümne kohtumisi. Euroopa Liidu rolli tuleb suurendada, eriti just välispoliitilises mõttes ja ka energiavarustuskindluse osas ja siin tuleks kaasata ka liikmesriigid. Need ei tähenda ka seda, et me võime ära unustada tarbijad, sest nemad kasutavad ju energiat. eriti tähtis on see Vahemere riikides, kus meil on tegemist transiitsooniga. üks tähtsamaid poliitilisi aspekte siin on ka päikesejõujaamad, mis on püstitatud Vahemere riikides ja me oleme Valentsias sellest küsimusest juba rääkinud. energiavarustuskindlus muutub järjest tähtsamaks. minevikus oleme me läbi teinud mitu suuremat kriisi, mis näitas, et meil on vaja ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. me oleme praeguseks juba õiguslikud vahendid välja töötanud, hoolitsemaks selle eest, et see poliitika on edukas. me ei tohi ära unustada ka jätkusuutlikkust jätkusuutlikkus on väga tähtis. ja jätkusuutlikkus on tihedalt seotud ka keskkonnakaitsega, keskkonnapoliitikaga. ja ka need moodustavad osa Lissaboni lepingust. ning äh, komisjon on võimeline ka väga kõrgel tasandil rohkem nõudmisi esitama kui siiani. Euroopa Komisjon on praegusel hetkel saanud ka jõuvahendid ka asjade rakendamiseks ning kodanikele olukorra selgitamiseks, samamoodi nagu ka tööstussektorile olukorra selgitamiseks. see on väga tähtis, eriti just energiavaldkonnas. peale selle tuleb meil mõelda ka välissuhete säilitamise peale. meil on päris palju kohustusi kolmandate riikide osas. siis on veel ka muid aspekte, mis on väga tähtsad. eriti tähtis on tehnoloogiline areng. me näeme, et tööstuspoliitika Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend jällegi tõstatab energiavarustuskindluse küsimuse ja me peame hoolitsema selle eest, et sellealaseid arenguid äh, Euroopa Liidus toetataks. me peaksime vältima isoleeritud energiasaarte tekkimist. see on üks tähtsamaid äh, komistuskivisid praegusel hetkel Euroopa Liidu jaoks. meil on olemas plaanid, meil on strateegiad ja me peame nüüd äh, sõnadelt asuma tegudele. me peame kaasama erasektori, avaliku sektori, me peame tegema mitmetel tasanditel koostööd ja me peame võtma siduvaid kohustusi ja peale selle ei tohi me ära unustada ka rahastamise küsimust. heaks uudiseks on uudis, mis tuli Z-plaani konverentsilt, mis toimus eelmisel nädalal Madridis. seal on just tööstusele ette nähtud uusi kavasid. daamid ja härrad, lühidalt esitlesin praegu asjade seisu ja õigusloomealast olukorda vaatame üle olemasolevaid äh, õigusloomelisi akte ja praegusel hetkel võime me öelda, et Euroopa Liit soovib selles valdkonnas mängida suuremat rolli, eriti selles osas, mis puudutab jätkusuutlikkust ja CO2 heitmete vähendamist ja seda mitte nüüd Euroopa Liidu strateegia raames aastaks kaks tuhat kakskümmend Euroopa Komisjon on välja töötanud strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend, mis avaldatakse selle aasta lõpus. ja on täiesti loogiline, et selles strateegias on väga palju uusi ettepanekuid ja ma loodan, et me kõiki neid ka sisemisi aspekte arvestatakse selle strateegia väljatöötamisel, sellepärast et meil on neid vaja meie äh, auahnete poliitiliste eesmärkide täitmiseks, mis seisavad meie ees kahekümne esimesel sajandil. ja peale selle on ka õigusloomeline töö liikmesriikides väga tähtis selleks, et ette valmistada selle strateegia rakendamist. suur tänu! You. Um, you are, you are... Uh, aitäh. Te vastutate valitsuses, Hispaania valitsuses äh, energia, äh, transpordi ning turismi üle. nii et aitäh nende märkuste eest ja aitäh Hispaania eesistujale. energia oli energiapoliitika oli üks äh, teie eesistumise prioriteetidest. nii et äh, suur tänu sõnavõtu eest. nüüd äh, võib esitada küsimusi ka ähm, nõukogu esindajale. nii et pärast koos kolmeminutiliste sõn-, sõnavõttudega äh, on võimalik esitada äh, küsimusi, äh, kolmkümmend sekundit, lühikesed küsimused ja siis äh, võib vastata ka keegi saalist, kui te soovite kellelegi sealt küsimusi esitada. kuid nüüd on meil jäänud veel üks kõne. Euroopa Komisjoni asepresident Joakim Almunia esindab äh, siis Euroopa Komisjoni konkurentsivõime alalt, kuidas äh, säilitada konkurentsivõimet äh, ühtse turuga, ühtsete reeglitega. see on väga oluline energiaettevõtetele, VKE-dele, kogu turule ja kodanikele, sest kodanikud ju ootavad meilt, et meil oleks vaba konkurents, mis aitaks energia hindu alla viia. teine asi on muidugi konkurentsivõime, me soovime saavutada ka Euroopa Liidu kui terviku konkurentsivõimet selles valdkonnas. nüüd äh, aga sõna härra asepresidendile. Äh, palun, jääme ootama teie märkusi. aitäh, ka mina sooviksin tänada Hispaania eesistujat et aitäh, et äh, andsite mulle võimaluse osaleda tänasel üritusel koos rahvusparlamentide esindajatega, et mõtteid vahetada nii olulisel teemal. see on äh, kõigile eurooplastele oluline teema. energiaalane poliitika on ka komisjoni üheks äh, prioriteediks äh, ja see peaks rajanema kolmel sambal, neid juba mainisid töörühmade raportöörid ja ka härra Marin. kõigepealt äh, varustuskindlus. me oleme ise näinud probleeme, mis äh, selle puudumine võib tekitada miljonitele Euroopa Liidu kodanikele, kui tuleb välja, et me oleme liialt sõltuvad väljaspool olevatest energiaallikatest, eriti just maagaasi osas viimasel ajal. teiseks konkurentsivõime ning kolmas sammas jätkusuutlikkus. tänu komisjoni algatustele ning äh, süvadebatile, mis puudutab jätkusuutlikkust äh, ka siin parlamendis, äh, on Euroopa Liidul olnud võimalik välja tulla konsensusega selles osas, kuidas selle teemaga edasi minna, kuidas kasutada taastuvenergiat, uusi tehnoloogiaid ja milline peaks siis olema see keskkonnaalane jätkusuutlikkus, kuidas võidelda kliimamuutuste vastu? see on äh, valdkond, kus eesmärgid ja instrumendid äh, peavad olema õigesti kombineeritud selleks, et me tõesti äh, jõuaksime nende eesmärkideni ja nendest kolmest sambast kinni pidades äh, oleks tagatud ka vaba juurdepääs energiale kõigile. ja siin tulebki mängu konkurentsipoliitika, mis on osa minu mandaadist Euroopa Komisjonis, ma ei taha küll äh, sellele praegu pikemalt peatuma jääda. tahaksin pigem rääkida energiapoliitikast komisjoni seisukohast. meie töökava mida juba arutati ka parlamendis äh, mõni kuu tagasi, kui äh, kümnendal veebruaril uus komisjon tööle asus, siis me oleme võtnud äh, arvesse vajadust energiapoliitika, ühtse energiapoliitika järele ning vajadust strateegilise ning jätkusuutliku majanduskasvu järele. siin peame kindlasti edasi minema jätkusuutlikult, nii nagu on see välja toodud ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, mis loodetavasti järgnevatel päevadel vastu võetakse. nii et me oleme teinud juba mitmeid samme sel suunal kuid kindlasti peame järgnevatel aastatel oma jõupingutusi suurendama. me praegu töötame detailse strateegia kallal äh, kesk- ja pikas perspektiivis. et see kõik muutuks reaalsuseks. meil on ka tegevuskava energiatõhususe osas ja ka pika, pikema perspektiivi teekaart selleks, et saavutada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks vä-, väheste süsinikuheidetega majandus. lisaks nendele üldistele eesmärkidele, mis on juba püstitatud meie äh, rolli osas maailmas, see aitab äh, meil tõhusamalt äh, vastata nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad see, et meie ees äh, on nii palju väljakutseid, äh, ei tähenda seda, et Euroopa Liidu institutsioonid ei ole siiani midagi teinud vastavalt praegusele õiguslikule raamistikule. enne Lissaboni lepingu jõustumist oli Euroopa Liidul juba piisav õiguslik alus äh, tegutsemiseks nii nagu mõned kõnelejatest ka ütlesid ja nagu ütles riigisekretär, on nüüd meil uus õiguslik alus ka energeetika valdkonnas ehk siis Lissaboni leping, mis jõustus esimesel detsembril eelmisel aastal. isegi enne, kui see jõustus, oli Euroopa Liit võimeline edasi viima ühtset energiapoliitikat, mis põhines nendel kolmel sambal ja tegutseti mitte ainult konkurentsi valdkonnas, vaid ka varustuskindluse ja jätkusuutlikkuse vallas. selleks, et tagada jõukohased energiahinnad tarbijatele see on, äh, on väga oluline, et meil on ka see kolmas energiaturupakett, äh, mis võeti vastu eelmise mandaadi, komisjoni mandaadi äh, lõpufaasis. see puudutab gaasivarustust ja see, selle ülevõtmine on praegu, vastuvõtmine on praegu rahvusparlamentides ja protsess peaks lõpule jõudma märtsi lõpuks kahe tuhande, kaks tuhat üksteist, nii et üheksa kuud on veel jäänud selleks, et see vastu võetaks kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. meie seisukohast on energiapoliitika nurgakiviks õigeaegne ülevõtmine ja mis on äh, võimalikult ambitsioonikate eesmärkidega nii Euroopa Liidu tasandil, äh, kuid ka liikmesriikides äh, ja ka rahvusvahelisel tasandil. vaatame neid meetmeid, mis on kahe tuhande, mis on kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend paketis. energiatõhusus ehitistele. see milline on energia lõpptarbimise tõhusus. nii et need on kõik äh, kasulikud instrumendid, mille eesmärgiks äh, on äh, ähm, realiseeruda ka rahvuslikul tasandil, riiklikul tasandil. samas peame me edasi minema ka taastuvenergia direktiiviga kui me seda ei tee, siis me ei jõua kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkideni. lisaks sellele on meil uus õiguslik alus, mille annab Lissaboni leping. artikkel sada üheksakümmend kolm on eriti oluline siin ja siin tunnistatakse selgelt ka Euroopa Liidu rolli Äh, artiklis sada kakskümmend kaks, mis annab aluse kriisiolukordades äh, tegutsemiseks. nii et äh, meie käsutuses on instrumendid ja poliitikad, mis peaks siis kasutusele tulema ka liikmesriikidel, meil on uus õiguslik alus ja nüüd, mida me peame tegema, on see, et me ühendame oma jõupingutused tegutseme nii tõhusalt kui võimalik, nii et meil oleks äh, koordineeritult jõuda nende eesmärkideni. ja konsensust nende eesmärgide osas on äh, väljendatud äh, nõukogus, Euroopa Parlamendis, ka riiklikes nii et äh, loodame, et see ülevõtmine leiab aset võimalikult kiiresti ja tõhusalt. see võimaldab meil edasi arendada energiaturgu ja seda teha süvitsi. Monti raport äh, toob välja need ambitsioonid, mis meil peaks olema ühtse Euroopa turu loomisel viissada miljonit tarbijat, ta-, kõrvaldada kõik takistused ühtse energiaturu loomisel energia, energeetika on sektor, kus on mitmeid takistusi selleks, et luua ühtne turg. mõned neist on seotud äh, ühenduste puudumisega ja see tõepoolest on probleemiks äh, mõningates Euroopa Liidu piirkondades. minu arust on takistusi ka seoses konkurentsi puudumisega ja see on seotud äh, ebatäieliku konkurentsireeglite rakendamisega. Äh, mitmetes liikmesriikides on äh, monopoolseid ettevõtteid ja see tähendab seda, et ka riigi toetusi kasutatakse valesti ühtset turgu ei ole võimalik muidugi luua üleöö, me kõik teame seda. kuid äh, ma arvan, et me teame, kuidas edusamme teha. me peame keskenduma regionaalsele koostööle, see on midagi, mis on äh, väga oluline. tasub end ära siis erinevate Euroopa Liidu piirkondade ja liikmesriikide gruppide vahel see on võimalik äh, ka praegusele õiguslikule alusele tuginedes. ja siin on äh, ka koheseid äh, kasusid, mis tuleksid sellisest regionaalsest koostööst energeetika vallas. see aitab minna kiiremini edasi ka energiaturuga muidugi siseturg, energia siseturg, kui ta toimib äh, nõuete kohaselt, siis ta peab äh, arvestama ka seda, mis toimub mujal maailmas. me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et äh, ähm, keskenduda energiaallikatele, energiatarne küsimustele ja võimekuse suurendamisel, liikmesriikide võimekuse suurendamisele kui räägime nende kontaktidest äh, välisturgudega. komisjon teeb tööd selleks, et äh, tulla välja teatud ettekirjutustega, mis puudutavad liikmesriikide suhteid äh, kolmandate riikidega ja see uus institutsionaalne raamistik, mille Lissaboni leping välja toob, eriti just see kõrge esindaja positsioon, kes on siis ka komisjoni asepresidendiks, see uus struktuur võimaldab meil tõhusamalt tegutseda. see on välja toodud ka Jacques Delors'i sissejuhatuses. meie Euroopa fondile, mida esitleti eile. lõpetuseks äh, sooviksin äh, välja tuua seda, kuivõrd kõrgelt ma hindan Euroopa äh, Parlamendi jõupingutusi eilse ning tänast, tänaste ürituste korraldamisel tahaksin tänada ka Hispaania eesistujat, kes esindab nõukogud põhinedes Lissaboni lepingule on meil äh, siis uus dialoogivorm Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide vahel. see hõlmab tegelikult kõiki Euroopa institutsioone. ja see äh, peaks olema reegliks edaspidi, mitte erandiks. mitte sellepärast, et meil on terve rida jagatud mandaate jagatud pädevusi, vaid äh, just äh, sellepärast, et dialoogis äh, on osa lahenduseks selleks, et väheneks lõhe kodanike ning institutsioonide vahel. väga oluline on edastada seda, mida Euroopa teeb selleks, et inimeste elu paremaks muuta, aitäh! aitäh! suur aitäh teile, Euroopa Komisjoni asepresident, selle ettekande eest ja ma tuletan teile meelde, et nüüd saavad kõik soovijad sõna, selleks tuleb ähm, sekretäriaadile märku anda ja kui teil on küsimusi, mis on tekkinud äh, debati käigus, siis te võite tõsta oma sinise kaardi. ja nüüd me alustame debatti ning äh, palun pidage meeles, et nõukogu ja komisjoni esindajad on samuti kohal. seega on võimalik esitada küsimusi ka neile. härra Baltšiitis saab esimesena sõna. Euroopa Parlamendi liige härra Baltšiitis. ačiū gerbiamas prezidente suur aitäh teile, härra president, lugupeetud volinik, kolleegid, rahvusparlamentide liikmed. kõigepealt tänan teid äh, selle algatuse eest, mis on tulnud väga õigel ajal, ma tänan äh, parlamenti, komisjoni ja Hispaaniat kui eesistujat selle eest, et nad on ära tundnud probleemid energiasektoris ning äh, aidanud äh, otsida võimalikult häid lahendusi. ma tänan ka kolme töörühma raportööre nende väga professionaalsete ettekannete eest, mida me kuulsime. ja ütlen, et äh, need diskussioonid, mida me siin peame, on aidanud uuesti üles võtta kõige tähtsamaid probleeme, jaotusvõrkude puudumine, energeetika isoleeritus regionaalsel tasandil ebapiisav tarnekindlus, asjaolu, et hinnad ei ole taskukohased ning et energiasektoris ei ole piisavat äh, perspektiivitunnetust ja on veel teisigi probleeme. Need, sellised probleemid, näiteks jaotusvõrkude küsimus, on äh, kahtlemata keerukad küsimused, neisse ei ole lihtne investeerida, kuid kui me tahame tagada konkurentsivõimet ja tarnekindlust, siis loomulikult me vajame jaotusvärke. diskussioonidest on välja tulnud ka see, et Euroopa Liidus puudub piisav poliitiline tahe, mida me kõik praegu tunnetame ja mis on ka peamiseks tõkkeks ühtse energiaühenduse loomisel. uued energiaallikad, rohelised tehnoloogiad, kõik need teised teemad on tulevikus kahtlemata keerukad just sellepärast, et puudub poliitiline tahe on astutud äh, muidugi tähtsaid samme, on välja töötatud energiaalased äh, prioriteedid, äh, kolmas energiapakett ja palju teisi asju. kui kõiki neid õigusakte ka rakendatakse ja jõustatakse, siis võiksime me täna rääkida hoopis kergematest ja lihtsamatest teemadest ja neid teemasid oleks palju vähem on selge, et äh, kui meil ei ole suveräänset äh, energiaturgu, siis äh, ei ole me konkurentsivõimelised, me kahandame Euroopa Liidu tähtsust ja rolli välispoliitikas ja nii edasi. on vaja ühtset energiapoliitikat, seda on vaja nii ruttu kui võimalik ja alustada tuleb lihtsatest sammudest tuleb rajada nii-öelda gaasiosturühm, mis äh, räägib läbi erinevate liikmesriikide nimel välistarnijatega ning äh, see annaks meile võimaluse äh, paremini kaitsta erinevate liikmesriikide energiaalaseid huve. tulevikus tuleb energiaküsimusi arutada samaaegselt sellega, kui me arutame, kuidas ära hoida tulevasi kriise. praegu pean silmas Mehhiko lahe eh, naftakatastroofi, millel on eh, kohutavad tagajärjed. ja ma tänan kõiki, kes on aidanud eh, lahendada energiaprobleeme regionaalsel tasandil ja ma tänan Leedu delegatsiooni, kes on siin täna üsna arvukalt esindatud, aitäh! suur aitäh ka teile! järgmiseks Türgi parlamendi esindaja. Pankirang, teil on sõna. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, energia on tähtis komponent peaaegu kõigis sektorites. see puudutab peaaegu iga igapäevaelu aspekti. ilma energiata ei ole võimalik tõsta elukvaliteeti ega saavutada sotsiaalmajanduslikke eesmärke seetõttu on energia tarnekindlus, taskukohased eh, hinnad ja keskkonnasõbralik energia väga oluline, see aitab kaasa jätkusuutlikule arengule. mis puudutab tarnekindlust, siis tuleb mitmekesistada allikaid ja kokku leppida reeglites ja tarnemarsruutides. tähtis on ka aru saada, et energiahinnad sõltuvad ennekõike sellest, kui sõltuvad on tarbijad. me peame võtma selliseid meetmeid, mis aitavad ära hoida negatiivseid mõjusid. tulevast energiapoliitikat plaanides tuleb aru saada, tuleb aru saada, et praegustest varudest ei piisa näiteks gaas jätkub veel kuuekümneks aastaks, äh, juhul kui ei leita uusi gaasivarusid. ja see tähendab seda, et meil on vaja investeeringuid, teadusuuringuid ja ähm, uut äh, rohelist tehnoloogiat. energiatõhusus nii tootmise kui kasutamise seisukohast peab olema meie äh, tulevaste poliitikate peamine prioriteet meie oleme Euroopa Liidu tulevane partner ja seetõttu me arvame, et energiapoliitika, paremad jaotusvõrgud, keskkonnakaitse on, on leidnud küllalt sobivat ja tõhusat teostamist, kuid sellest ei piisa. meil tuleb liikuda ühise turu poole. see tähendab seda, et tuleb tugevdada Euroopa energiaühenduse tugevust, praegu pannakse sellele alus. meil on vaja kõigi liikmesriikide ning ka kolmandate Euroopa riikide toetust ei piisa sellest, et ainult mõned riigid tulevad selle plaaniga kaasa. Äh, kas on aga vaja, et äh, kõik äh, osalised jagaksid piire, kas kandidaatriigid võiksid olla osaks Euroopa energiaühendusest? Türgi näiteks, kas Türgi kutsutaks ühinema? ja kui me mõtleme Iraagi ja Iraani nafta ja gaasivarudele, siis ka need on Euroopa Liidu tarnekindluse seisukohast väga olulised. kas tuleb siis äh, niimoodi aru saada, et Euroopa Liidul on tähtis roll ka Iraagi ja Iraani suhetes? ja kas samasuguseid paralleele võiks tõmmata teiste äh, energia, nii-öelda energiarikaste riikidega? ja mis puudutab Nabucco küsimust, siis Türgi äh, positsioon on eriline ja me kinnitame oma Euroopa sõpradele kõnelejad katkestatakse. Küprose küsimus. kõnelejad katkestatakse veel kord. energia peatükki ei ole veel avatud. suur aitäh. okei, okei, we must keep in time, colleagues But.... jah, aga tuleb kõnest, kõneajast kinni pidada. üks meie kolleeg soovib esitada küsimust see on Kreeka parlamendi esindaja. Šantabas, palun. ja teil on kolmkümmend sekundit. sest te, te esitate küsimuse. jah, ma tahtsin esitada küsimuse nõukogu esindajale. täpsemalt tahan ma teada, kas teie arvates on pikaajaline energiasektori dereguleeritus midagi sellist, mis lõpuks viib hindade langemiseni. me oleme näinud, et äh, fossiilkütused on, äh, et fossiilkütuseid äh, samastatakse millegi teemantlikkuga, kuid samas on tõusnud hinnad kuid äh, taastuvallikate kasutuselevõtt võib ju samuti viia hindade tõusmiseni. nii et äh, millisel moel võiks äh, tarbijahinnad langeda ja Euroopa Liidu konkurentsivõime paraneda? suur aitäh! kolleegid, juhul, kui te tahate esitada üldist küsimust, mitte küsimust eelkõnelejale, siis saate te sõna alles lõpus sest teie küsimus ei olnud ju seotud Türgi parlamendi äh, sõnavõtuga. Äh, seetõttu oleksite te pidanud ootama oma kõnejärjekorda. juhul, kui te tahate pärast kellegi sõnavõttu esitada sellele kõnelejale kolmeminutise kõne pidanud isikule lisaküsimust, siis peaksite te andma märku sinise kaardiga, te saate esitada lisaküsimuse ja äh, kolleeg vastab teile aga kui te tahate esitada üldist küsimust, nagu teie praegu esitasite, siis peate te ootama oma kõnekorda. igaüks saab sõna. suur aitäh teile! nüüd saab sõna Oreste Rossi Euroopa Parlamendist, teil on sõna. kolleegid, siamo quasi al termine di questa due giorni sull'energia. kallid kolleegid me oleme lõpetamas oma kahepäevast äh, kohtumist ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendil on nii tihe kontakt äh, rahvusriikide parlamentidega. Lissaboni lepingu jõustumine kindlasti mõjutab meie tulevast äh, poliitikat ja meie peaksime rohkem omavahel koostööd, ma loodan, et need kaks viimast päeva on nüüd andnud aluse selleks, et me saaksime luua energiaplatvormi. me teame, et energiaküsimused sõlt-, on seotud väga paljude teiste küsimustega, nagu näiteks töökohtade loomine. me ei saa ju öelda, et me soovime kalleid meetmeid. kallid meetmed ei too mitte alati seda, mida me ootame keskkonnakomisjonis oleme me rääkinud väga palju heitmetest äh,, CO2 heitmete vähendamisest kaheks, kahekümne viie protsendi võrra näiteks väikeste tarbesõidukite puhul. kuidas see kõik mõjutab? viiskümmend miljardit eurot on äh, ette nähtud kuludeks, kuid need on väga suured kulud, viiskümmend miljardit eurot ühelt poolt ja teiselt poolt CO2 heitmete vähendamise eesmärk kogu maailmas ja, ja CO2 heitmeid vähendatakse viiekümne miljardi euroga kõigest null koma null null null neliteist protsenti kogu maailmas, nii et äh, tegelikult me ei suudaks mitte midagi ära teha. miks ma seda kõike räägin siin, kui te natukene arvutate, siis näete, et neid vahendeid võiks kasutada mõistlike projektide jaoks, selleks et kasutatakse uusi alternatiivseid energiaallikaid, uut tehnoloogiat, et loodaks uusi tehased, mis kasutaksid vähem energiat äh, me peaksime kasutama teadustööd äh, säästmaks energiat. teadustöö mängib väga tähtsat rolli, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on äh, praegusel hetkel kulusid kärpimas igas valdkonnas, seda ka teaduste valdkonnas. kahe tuhande üheksandal aastal kulutasid liikmesriigid teadustööle rohkem, eriti just kahe tuhande üheksandal aastal, kus kriis oli süvenenud see näitab, et teadus on tähtis ja teadusel on võimalik lahendusi pakkuda, on võimalik pakkuda lahendusi, kasutamaks uusi tehnoloogiaid ja, ja kasutada energiat tõhusamalt. ja sellel kõigel on mõju ka keskkonnale. kohe lõpetan. meie töögrupp äh, tegi järeldused, me rääkisime konkurentsivõimest, energiavarustuskindlusest ja jätkusuutlikkusest. Need on ju tegelikult põhialused äh, ühiseks Euroopa energiaturuks. kui me seda kõike ei saavuta, kui me selle poole ei püüdle, siis oleme me mängust väljas, sest maailmaturg kui selline on juba olemas. ja kui me nüüd Euroopas äh, kokku ei hoia, sõbralikke suhteid ei loe, siis äh, läheb see kõik lihtsalt vett vedama. suur tänu, kallis kolleeg. suur tänu teie sõnavõtu eest ja nüüd härra Enjo, kes esindab Euroopa Parlamenti. aitäh raportööridele nende jõupingutuste eest. samuti sooviksin härra Uriibet ja härra Almuniat tänada nende ettekannete eest. aitäh, et nad on asunud meie ettevõtmist toetama kui president Puusek algatas selle arutelu, kui äh, rääkisite meile sellest mõni, mõned nädalad tagasi Strasbourgis, ma olin päris äh, skeptiline, et kas meil on üldse võimalik saavutada sellist äh, energiaalast kogukonda Euroopa Liidus, kuid paljud küsimused on tegelikult selle ürituse käigus vastuse saanud see on tõepoolest äh, teostatav, see on tegelikult ainus võimalus äh, lahendamaks äh, energeetikaalased probleemid tulevikus. kuid ma sooviksin keskenduda täna ühele väga olulisele aspektile, sotsiaalsele aspektile, mida me ei tohiks kõrvale jätta. peaksime seda silmas pidama kõikides tegevustes äh, ühtse energiaruumi loomine eeldab teatud turu liberaliseerimismeetmeid ja see peaks viima ühtse Euroopa Liidu energiavõrgustikuni. peaks olema ka reguleerivad meetmed hindade osas, seal, kus turg ei suuda seada sotsiaalselt aktsepteeritavaid äh, piiranguid hindadele, eriti arvestades praegust kriisi. samas peaks äh, andma võimaluse ka eraettevõtetele investeerida infrastruktuuri. nii et ühelt poolt me peame vaatama ettevõtete seisukohast ja teiselt poolt kodanike seisukohast seda küsimust küsimuseks on, kas äh, suured ettevõtted soovivad liituda selle kogukonnaga solidaarsusele põhinedes, äh, kas nad äh, aktsepteerivad järelevalvet riigi või Euroopa Liidu ametite poolt Nad peavad mõistma seda, et äh, siin ei tohi olla erandeid, äh, muidu see mudel lihtsalt ei tööta. et kui keegi ei mängi reeglite kohaselt, äh, siis muutub ta persona non grataks ma leian, et ettevõtted peaksid seda mõistma ning järgima põhimõtet, mille kohaselt ettevõtjal on kohustus anda ühiskonnale vähemalt sama palju tagasi, kui ta on saanud ühiskonnast. ja eelkõige peaks mõtlema kodanikele. kui me räägime sellisest ettepanekust, siis peaksime tagama selle, et ei oleks negatiivseid tagajärgi sotsiaalsele mõõtmele nii et ei kannataks äh, ükski regioon, äh, praegu me näeme, et teatud äh, piirkondades ei ole piisavalt infrastruktuuri, seda ajaloolistel põhjustel. ja need äh, teenused peaksid siiski jääma kättesaadavaks ning taskukohaseks kodanikele. ja soovitaval peaks nad muutuma odavamaks. nii et see hinna ja kvaliteedi suhe peaks normaliseeruma. Uh, aitäh, kolleeg. Rootsi Riksdagi esindaja härra Poolund. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikide nende heade ja tarkade nõuannete eest. üks on täiesti selge. ka Rootsi soovib hoolitseda selle eest, et me energiaprobleemid võimalikult kiiresti lahendatud saaksime ja et me võtaksime vastu vajalikud otsused, sellepärast et jõujaamad, äh, mida täna ehitatakse, peavad töötama kahe tuhande viiekümnenda aastani. on väga tähtis, et me kasutaksime looduslikke energiaallikaid, vett, päikest ja nii edasi. ma loodan, et meil on võimalik välja töötada ühine Euroopa elektrivõrgustik. ma ei meil Rootsis on väga palju looduslikke energiaallikaid, me teame, et meie olukord on parem kui teistes liikmesriikides. kuid nüüd on väga tähtis, et meie elektrivõrgud seotaks siis teiste riikide võrkudega. selle eeliseks oleks ka see, et meil oleks võimalik tagada tasakaal erinevate energiaallikate vahel. see tähendab seda, et Äh, meil on tuult palju, me saame tuuleenergiat eksportida, kui tuult puhub palju, kui seda puhub vähem, siis me saaksime teistelt, teistest allikatest saadud elektrit. ja mm, Rootsi valitsus on väga huvitatud sellest, et välja töötakse nii-öelda Euroopa tasandil supervõrk. siis üha rohkem ehitatakse või soovitakse ehitada Euroopasse äh, aatomijõujaamasid, kuid need tegelikult ei ole konkurentsivõimeliseks alternatiiviks, kuna aatomijõujaamade puhul on nii palju lahendamata probleeme. ja kui Euroopas peaks juhtuma mõni suurem õnnetus aatomijõujaamaga, siis sellel oleks tagajärjed terve Euroopa jaoks on meil tegemist probleemidega, millele mitte ükski riik ei leia üksi lahendust ja seepärast on väga tähtis, et me kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil teeksime koostööd ja töötaksime välja oma energiavõrgud. meil on vaja seda koostööd veelgi süveneda, süvendada. üks on täiesti selge, meie siin Euroopa Liidus vajame rohkem teadustööd selleks, et toetada alternatiivsete energiaallikate kasutamist ja luua meie ühine supervõrk. suur tänu! aitäh. nüüd äh, proua Nedelheva Euroopa Parlamendist. aitäh, president, äh, komisjoni asepresident härra Uribe. Äh, meil on tõepoolest vaja energiapoliitikat, mis rajaneks ühtsel turul, me näeme energiakriisi näol, sõltuvus energia vallas on väga ohtlik. et energiajulgeolek on väga oluline oma vajaduste katmise seisukohalt. me peame tagama selle, et liikmesriigid nõustuksid poliitikate osas äh, omavahel, et oleks piisavalt äh, koordineeritud nende tegutsemine ning äh, et oleks võimalik saavutada tõepoolest energiaallikate äh, erisus rahvusparlamendid, nende rolli ei tohiks samuti kõrvale jätta ja koordineeritud tegutsemine nendega aitaks äh, meil kindlasti paremini edasi minna. me peame arvesse võtma mitmepoolseid ning kahepoolseid suhteid. meil peaks olema ka ühtne välispoliitika, siin on Catherine Ashtonil väga suur roll mängida, sest äh, ta peaks kinni haarama sellest võimalusest, mis äh, praegu välisteenistuse kaudu avaneb selleks, et välja tulla ühtse energiapoliitikaga ja seda propageerida ka mujal maailmas. nii et äh, tahaksin ka Donau strateegiale tähelepanu juhtida, seal on äh, kaasatud liikmesriike ja mitteliikmesriike mitteliikmesriikidel on äh, samuti terve rida strateegilisi eeliseid me ei tohiks siin kõrvale jätta, kolmandaid riike, näiteks ka Türgit, kuid need kahepoolsed suhted ei tohiks samas saada takistuseks Euroopa Liidu liikmesriikide partnerlusele. eks, et tagada tarnekindlus tahaksin tervitada seda algatust, tänast üritust Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide vahel, see on sammuks edasi meie ühiste eesmärkide poole, aitäh. Bardzo dziękuję koleżance za wypowiedź. E, chciałem Państwu jeszcze raz przypomnieć, że... Suur tänu, tahaksin, tahaksin teile meenutada et kodanikud jälgivad meie tänast arutelu. meil on siin tribüünil istumas grupp noori inimesi ja meiega on liitunud siin veelgi Euroopa Parlamendi liikmeid. peale selle on siin ka külalisi ja me tervitame siin kõiki neid, kes on tulnud tänast arutelu kuulama ja vaatama. järgmiseks härra Tiskevitš, kes esindab äh, Poola parlamenti. härra president, daamid ja härrad. palun andke mulle andeks, et äh, räägin pigem üksikasjadest kui üldistest küsimustest. tahaksin rääkida probleemidest, mis on seotud prügimajandusega ma arvan, et see küsimus on väga tähtis. kõigepealt äh, meil tuleb rääkida prügi ladustamisest ja mõelda sellest, kuidas me saaksime prügist energiat toota. ma rääkisin sellest eile, rääkisin biomassi kasutamisest energia tootmiseks ja ma arvan, et me peaksime leidma vahendeid selleks, et prügi sorteerida, prügi ümber töödelda ja mõelda, kuidas seda ladustada. kuid me peaksime looma teatud äh, investeeringute hierarhia, panema paika teatud prioriteedid selles valdkonnas. siin on üheks eriliseks küsimuseks prügi majandamine kohalikul tasandil. ehk siis see, et me üritaksime äh, äh, prügi töödelda ja sorteerida, kui võimalik, siis kõige madalamal kohalikul tasandil. ja me peaksime siin äh, mõtlema ka energiatõhususe peale. suur tänu ja järgmine kõneleja on Iiri parlamendi esindaja härra Koveni. Uh, thank you, chair um,. I'd like to make a number of comments first. aitäh, sooviksin välja tuua mõned märkust, mis puudutab äh, energiajulgeolekut äh, ja peatuda sel, mida ütlesid nõukogu ning komisjoni esindajad, see, et ühilduvuse küsimust ei tohi alahinnata, me räägime siin neljast miljardist eurost, mis Euroopa Liit on eraldanud sellele teemale just ühilduvusele, sest maagaasi osas väikestel riikidel nagu Iirimaa, kes soovivad olla taastuvenergia eksportijaks Euroopa Liitu. meil on vaja enam ühilduvust, et see tõepoolest teostuks ja põhiküsimuseks äh, siin valdkonnas on see, et me peame ühtselt koostama teekaardi energia arenguks tulevikus ja peame riikidel võimaldama areneda seal, kus neil on konkurentsieelis, olgu siis tegemist nende kliimaeelistega või äh, et poliitilise äh, tuumaenergia aktsepteerimisega või siis mitte, nii nagu on see Iirimaa puhul, kuid äh, põhiküsimuseks on äh, see, et riikidel peaks olema võimalus investeerida ja siis neil on võimalik seda ressurssi ühtse turuga jagada. kuid praegu see nii ei ole nii et meil peaks olema palju ambitsioonikam lähenemine ühilduvusele nii et sellest saaks kasu kogu Euroopa Liit ja seda rõhutan ikka ja jälle ja see toob mind selle kontseptsioonini, mida on arendatud äh, juba sellest ajast, kui mina olin siin liige neli-viis aastat tagasi. Äh, riigid äh, on teinud koostööd bilateraalsele ning mitmepoolsel eh, eh, lepingutel, mis puudutab avamere tuuleparke. ja siin peab olema ka nõukogu ja komisjoni osalus, sest ükski riik ei suuda seda üksi rahastada ja sooviksin komisjonilt kommentaari. mis puudutab konkurentsivõimet, eh, siis siin ma nõustun sellega, mida ütles komisjon äh, et äh, siin on probleeme varasemate monopolidega, mis praegugi veel omavad äh, infrastruktuuri, võrgustikke ja ka energia tootmise äh, võrgustikku ja me peaksime kindlasti siin konkurentsivõimet suurendama, konkurentsi suurendama rääkides nüüd biokütustest, kõik riigid praegu arendavad enda seadusandlust, enda poliitikat selles vallas. meil on äh, ju biokütuste osas teatud eesmärgid ja kohustused juulist äh, sellel aastal ja see on positiivne, kuid äh, eri riigid Euroopas rakendavad erinevaid tariifirežiime selleks, et toetada mm, biokütuste tootmist enda riigis, mis on vastuolus ühtse turuloogikaga ja sooviksin samuti siin äh, komisjoni kommentaari. aitäh, Janna Zalewska, Poola Seimi esindaja. Äh, daamid ja härrad, jätkaksin samal teemal, mille tõi esile Iiri kolleeg. me toome tihtipeale välja takistusi ühtse energiapoliitika rakendamisel, kuid samas on see kõik ka positiivne, sest äh, takistuste nägemine ja nendest rääkimine aitab meil ühtse strateegiaga välja tulla. ja taastuvenergia kasutamine ei tähenda mitte ainult keskkonnakaitset meile ja meie järeltulijatele, see peaks olema ka ühtseks poliitiliseks eesmärgiks ja me oleme seda juba mitmel korral oma debattides arutanud, nii muutuks Euroopa Liit äh, ka sõltumatumaks energeetika valdkonnas. kui me vaatame nüüd eri riikide olukorda, ähm, vaatame seda, milline on olukord kolmandates riikides, äh, me peame kinni pidama oma kliimaeesmärkidest äh, ja seda, kuidas me tõepoolest muutuksime sõltumatumaks kolmandas töörühmas äh, tõin välja selle, et meil ei ole võimalik äh, automaatselt viia energialahendusi äh, ühest regioonist ja piirkonnast teise, teise piirkonda, kus klimaatilised ja geograafilised tingimused on teistsugused ja see on tõepoolest suur probleem. me rõhutasime ka enda vastutust, enda kohustust investeerida taastuvenergiasse. me peame mõtlema ka kodanike kaitsele. aitäh, järgmisena võtab sõna Itaalia senati esindaja Andrea Fluterro. suur tänu, härra president. ma kuulasin ära need kõned. ja kolmanda töögrupi kokkuvõtte puhul teritlesin kohe eriliselt kõrva. ma olin nõus esimese kahe töögrupi tulemustega, mis puudutas siis eh, energiavarustuskindlust ja konkurentsivõimet, kuid mind ehmatas, et eh, hindamise puhul öeldakse ikka ja jälle, et jätkusuutlikkust on võimalik tagada ainult siis, kui CO2 heitmed on madalad. ma ei tea, kas Euroopa tõesti on nii veendunud selles, et CO2 heitmete madal protsendimäär eriti kui me vaatame seda üleilmselt ja mõtleme, kui palju inimesed seda toodavad, et kas sellel tõesti on nii suur tähendus. ma kardan, et siia lisandub veel üks teine kriteerium, mis on väga tugev. nimelt ähm, me peame hoolitsema ka keemiliste heitmete vähendamise eest, sest need äh, on keskkonna jaoks väga ohtlikud ja ma arvan, et CO2 heitmete määr on tõstetud liiga kõrgele ja mitte keegi pole mõelnud selle peale, kui tähtis on, kui mäng, tähtsat rolli ja kui ohtlikud on keemilised ja ka füsikaalsed ähm, heitmed. siis tahaksin natukene veel kritiseerida ka äh, raportöör Lopest, kes ütles, et äh, tuleviku äh, energiaallikaks peaks olema energia säästmine. see on küll tähtis, kuid me ei tohiks ära unustada tõhusust, sellepärast et energia säästmine võib tähendada seda, et me kustutame tule ära või ei tooda energiat. me peaksime toodet tootmist tõstma, me peame muutuma konkurentsivõimelisemaks, aga me peaksime seejuures mõtlema ka energiatõhususe suurendamisele. see on midagi muud kui energia säästmine. siis veel üks asi, mida tahtsin lisada, mida eelkõnelejad on aga ka maininud, mis on minu arvates ka väga mõistlik. CO2 heitmete vastane võistlus on tõesti hea, kuid kõige öö, rohkem pigem tuleks meil pöörduda nende riikide poole, kus heitmed on nii kõrged. ja peale selle Euroopa Liit peaks rohkem kasutama elektrit energiavektorina, sellepärast et siin saaksime me tagada ka suuremat energiatõhusust. suur tänu, suur tänu ja nüüd saab Poola senati esindaja Edmund Vitprot sõna, palun suur tänu, härra president. ma olin Euroopa Tulevikukonvendi liige ja ma mäletan väga hästi, kuidas me mõtlesime sellele, et Euroopa Liit on vaja kodanikele lähemale tuua. me mõtlesime ka energiavarutuskindluse peale ja just seepärast tahaksin tänada teid selle võimaluse eest siin rääkida nendest küsimustest üheskoos. suur tänu, et andsite meile võimaluse rääkida Euroopa energiapoliitika ülevaatamisest, sest see on meie jaoks väga tähtis, eriti siis, kui me soovime olla üksteise suhtes solidaarsed. me räägime siin pikaajalisest perspektiivist, me räägime sellest, milliseid äh, energiaallikaid me saaksime kasutada, kuidas me saaksime neid mitmekesistada, jaotada, kuidas me saaksime võimalikult palju uusi meetmeid kasutada. jah, otse loomulikult me peaksime siin mitmekesistamise puhul rääkima ka erinevatest mehhanismidest, me peaksime vaatama, kuidas me ka järelevalvet teotame, millised on ohud ja nii edasi. tahaksin esitada küsimuse meie mõlemale külalisele. Pedro Luis Martino Rive ja Euroopa Komisjoni asepresident Joaquim Almunia me rääkisime siin Lissaboni lepingust. Te alustasite sellest. tahtsin küsida, kas Lissaboni lepingu sätted on piisavad? eile meie esimesel ettevalmistaval kohtumisel Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek ütles, et meil oleks võib-olla vaja luua uus õiguste harta ja panna seal paika minimaalsed kohustused kuid meie eksperdid siin rääkisid siin võimalikust äh, energialepingust, selleks et me saaksime süvendada koostööd energiavaldkonnas. me teame, et äh, on hirme, ka Pierre Allikee mainis neid, nii et nüüd kerkib küsimus, kas Lissaboni lepingu rakendamise probleemid ei korduks siis, kui me võtaksime vastu uue lepingu? ja minu küsimus on järgmine. kas te tõesti arvate, et meil on vaja uut lisalahendust? ja viimane kommentaar. kogemused näitavad, et sätted ja dokumendid ei ole need, mis on tähtsad, vaid kõige tähtsam on tahe midagi ära teha praeguses olukorras on meil küll head äh, sätted, aga mitte midagi pole ära tehtud. suur tänu ja nüüd saab Šešpunja sõna Prantsusmaalt. aitäh, härra president. pärast ekspertide ettekandeid eile, kes esitasid meile äh, võimal-, võimalikke koostöövorme selleks, et liikuda energiakogukonna poole, mis äh, võrdsustuks Schengeni alaga. seal oli äh, ka erinevaid ettekandeid äh, töörühmades ja ka veel ka täna siin nõukogu ning komisjoni esindajate poolt. liikmesriikide olukord on väga erinev ja me ei tohiks äh, siin äh, kindlasti kõrvale jätta ühtki energialiiki. Äh, muidugi me peaksime eelistama vähese süsinikuheitmega energialiike, kuid samas ei tohiks ei tuumaenergiat ega ühtki, ühtki teist energiaallikat kõrvale jätta. jätkusuutlikkus ja vähese süsinikuheitmega majandus äh, väga olulised, samuti ühilduvuse küsimus, sellest on palju täna, eile ning täna räägitud, konkurentsivõime ja tarbijate ning tootjate õigu-, huvidest lähtumine ja see viib mind selleni, et meil on vaja jagatud poliitilist tahet Äh, selleks, et leida uusi tehnoloogiaid, äh, kuid äh, ka säilitamise osas peaksime välja tulema uute tehnoloogiatega. energia ladustamise ja säilitamise osas ei tohiks kõrvale jätta ka, kuigi sellest üldsegi ei räägitud, Äh, seda, kuivõrd aktsepteerivad äh, kaaskodanikud üht või teist energiavormi, energiaallikat. Äh. ja lõpetuseks, härra president. leian, et energia äh, säästmine on kõige olulisem, samuti äh, tegutsemine kriisiolukordades, konkurentsi äh, on äh, Prantsusmaa asunud üle võtma seda kolmandat paketti ja see, mida ütles härra Uribe et äh, siin me räägime pigem rahastamisest, mitte niivõrd nendest äh, seadusandlikest instrumentidest. nüüd äh, minu küsimus rahastamise osas, need riigihanked, rahastamine, et millisest rahastamisest härra Uribe rääkis, see on keskseks küsimuseks, mis läheb veelgi kaugemale kui need seaduslikud instrumendid. nii et aitäh veel kord selle väga huvipakkuva ürituse korraldamise eest, aitäh! Dziękuję. Dziękuję koledze za wypowiedź. Aitäh. ja nüüd Leedu parlamendi nimel härra Stankevitšev, teil on sõna. suur aitäh, härra president. meie eilne ja ka tänane diskussioon on korduvalt näidanud, on korduvalt üles võtnud poliitilise tahte teema, öelnud, et meil puudub poliitiline tahe ühtse Euroopa energiaturu ja isegi ühtse energiapoliitika rajamiseks. president Buzek on sellel kohtumisel esitanud ka igati ajakohase algatuse, öeldes, et e, meie eesmärk ongi leida piisav poliitiline tahe selle abil saaksime me muuta Euroopa tõeliseks energiaühenduseks. ja see algatus on aidanud sõnastada ka energiaühenduse eesmärke. Nendeks on ühine energiaturg, ühine energiapoliitika ning ühine energia äh, turvalisus, tarnekindlus Euroopa Parlament on sellel kohtumisel esindatud, kuid samuti on siin esindatud rahvusparlamendid ja rahvusparlamendid ja ka Euroopa Parlament on muutunud äh, poliitilise tahte genereerijateks. Leedu delegatsioon kindlasti toetab Euroopa energiaühendust ja selle eesmärke ning me loodame, et meie tänane töö aitab välja saata konkreetse poliitilise signaali selle algatuse kohta. suur aitäh, härra president! suur aitäh ka teile! nüüd Tšehhi Vabariigi nimel, Tšehhi Vabariigi senati nimel härra Piis. lugupeetud härra president, lugupeetud kolleegid ma pean vajalikuks öelda, et iga riik püüab oma energialiikide küsimust lahendada selliselt, et kahandada üleilmset üleilmseid probleeme, näiteks äh, globaalset soojenemist ning äh, samas äh, kasutada oma ressursse võimalikult arukalt. Tšehhi Vabariigil ei ole tegelikult väga palju taastuvenergiaallikaid, sest meil ei ole merd, meil ei ole ka väga palju tuult ja meil ei ole piisavalt päikest. peale selle ei ole Tšehhi Vabariik piisavalt suur ja seega ei saa me kasvatada väga palju biokütuseid. sellel põhjusel oleme me mõelnud tuumaenergia kasutamisele sest tegemist oleks süsinikuvaba tehnoloogiaga, millel on ka väiksemad heitmed. seetõttu üllatas mind väga härra Boningu sõnavõtt, härra Boning on Rootsist ja tegemist on riigiga, kus on palju kogemusi uute tehnoloogiate ning ka tuumareaktoritega. ma usun, et me ei tohiks inimesi lihtsalt hirmutada ja öelda, et tuumaenergia on kindlasti halb. ma leian, et see oleks ebakorrektne inimesed, kes ei usu tuumaenergia kasutamise võimalikkusse, ütlevad ka seda, et globaalset soojenemist võib-olla ei olegi olemas. kuid me ei tohi keelduda tehnoloogiast, mis võiks märkimisväärselt kahandada CO2 heitmeid minu meelest on meie võitlus globaalse soojenemisega täiesti mõttetu, kui me teeme selliseid avaldusi. aitäh! daamid ja härrad, kui teil on nüüd veel mingisuguseid küsimusi tekkinud, siis palun tõstke sinine kaart. meie Kreeka kolleeg juba esitas ühe Äh, küsimuse meie lugupeetud kõnelejatele komisjonist ja nõukogust, kui keegi veel soovib midagi küsida, palun tõsta sinine kaart, kuid äh, sinise kaardi küsimus on lisaküsimus ja seetõttu lühike. ja palun, kolleeg, teil on sõna. Teil on sõna kolmekümneks sekundiks, palun. suur aitäh teile. minu sõnavõtt räägib äh, sellest või vastab sellele, mida ütles härra Frutero. Euroopa on äh, aina ühtsem suur turg, kus liigutakse direktiivilt äh, määrusele ja kui me soovime luua ka ühtset energiaturgu, siis on see lähenemine väga õige. ma tahaksin küsida, kas CO2 heitmetele keskendumine on ähm, õige tee? miks me räägime kogu aeg süsinikuheitmetest? viissada miljonit kodanikku, kes Euroopas elavad, võiksid aidata kontinenti paremini ähm, arendada. härra Puusek, palun ka esitlege ennast, ma ei näe teid. minu nimi on Roberto Totoli ja ma olen Itaalia parlamendi liige. suur aitäh! proua, palun esitage ennast. palun esitlege ennast ja siis äh, kõnelge. minu nimi on Tootsi, ma olen Rootsi parlamendi liige ja tegelikult ma tahaksin kommenteerida eelöeldut, mitte äh, küsimust esitada. Rootsi seisukoht tuumaenergia asjus ei ole tegelikult veel lõplik, seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kümme toimub parlamendis hääletus, esitatakse ettepanek, et me peaksime jätkama tuumajõujaamade ehitamist ja minu kolleeg, kes siin kõneles ja mina ehk ei ole Rootsi parlamendiga nõus, kuid paljudes, paljudes riikides on ju nii, paljudes riikides püütakse otsida võimalikult palju alternatiive, kuid Rootsi on leidnud, et tuumaenergia on sobiv alternatiiv. suur aitäh teile, proua! ja palun järgmine kõneleja, tutvustage ennast ja siis kõnelge. Philippe Tortolli, Prantsuse Rahvusassamblee esindaja. kui me räägime siin äh, maksudest ähm, erinevate ener-, energialiikidele või elektrile, kas äh, me peaksime siin rääkima ka teatud maksundusalasest harmoneerimisest äh, selleks, et saavutada tõeline energiaühisturg? suur aitäh selle küsimuse eest ja järgmine küsimus, palun. ja palun, proua, teil on sõna. Kristjane Bruno, Austria. mul on küsimus neile, kes pakkusid tuumajõujaamad välja kui lahenduse kliimamuutuste vastases võitluses mis te arvate, kui kaua võiks seda lahendust kasutada, kas see on paar aastat või kümned aastad ja kas tõesti mõistlik on sellesse tehnoloogiasse investeerida, võib-olla me peaksime neid vahendeid kasutama pikemaajalistesse energiaallikatesse, mõeldes ka põhimõttelistele kahtlustele, mis minul on tuumaenergia osas eh,. suur aitäh teile! kas on veel küsimusi? kui soovite, võite esitada küsimusi ka kolleegidele, kes on osa võtnud debatist. tõepoolest, on veel küsimusi, palun. Nikola Beleške, Bulgaaria parlament. ma soovin esitada järgmise küsimuse. kas te usute, et pärast seda, kui on loodud ühtne Euroopa energiavõrk ja on liberaliseeritud kõik turud ja kui sisse on viidud taastuvenergiaallikate kasutamine, kas me võiksime siis ikkagi kaaluda ka nii-öelda kompenseerivaid allikaid? selleks ajaks, kui taastuvallikaid lihtsalt ei saa kasutada, näiteks tuuleparki ei saa alati kasutada, aitäh! aitäh teile ja palun järgmine kolleeg! suur tänu, mina esindan parla-, Austria parlamenti ja mu küsimus on sarnase eelmise kõnelejaga, kes esindas Austriat. ma tahtsin nüüd küsida just selle tuumaenergia kohta ja Euratomi lepingu kohta. kas komisjon on mõelnud, et tagatakse võrdsed võimalused? kas kavatakse ühte miljardit eurot kasutada just uute energiaallikate äh, ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtule. suur tänu, kallid kolleegid, seal oli veel küsimusi, mis puudutasid tuumaenergiajaamu. kas keegi sooviks ähm, vastata neile, palun, siis teil on võimalus seda teha. et kas see on tõhus, kui kaua me peaksime investeerima ja palun kui, kui te vastate, siis te saate sõna üheks minutiks. tegelikult äh, ma ei vasta sellele küsimusele, vaid ma küsin ise küsimuse ja seda Rootsi kõnelejalt. kui me räägime tuumaenergiast, siis kuidas te seda ette kujutate, et paneme kõik tuumareaktorid seisma ja hakkame kasutama ainult äh, taastuvenergiaallikaid, kaua kulub aega selliseks üleminekuks? kolleegid, soovin teile meelde tuletada seda, et meie diskussioon tuune, tuumaenergia alal on väga huvitav, kuid äh, liikmesriigid ise ju otsustavad, milliseid energialiike ja millises kombinatsioonis nad kasutavad me teame, millised on eelised, me teame ka, millised on meie vajadused ja millised on keskkonnakaitsekohustused. ja ma ei pea silmas mitte ainult kliimamuutusi, vaid üldse keskkonnaalaseid kohustusi, mis puudutavad jäätmekäitlust, tekkivat tolmu ja muud. ma usun, et me ei tohiks liigselt keskenduda ainult tuumaenergiale? jätame selle küsimuse ehk pigem lahtiseks, sest seda otsustavad nagunii liikmesriigid ja täna on ka võib-olla kõige õigem öelda, et me ei saagi seda lahendada. jah, ja nüüd saab sõna järgmine kolleeg küsimuseks, aga mitte tuumaenergia alal. palun. andke andeks, ma tahtsin ainult öelda, et ma olen teiega nõus okei okay,, thank you, thank you. aitäh. ka mina tahtsin öelda, et olen teie märkusega nõus, kuid ma tahaksin siiski veel ühe küsimuse esitada, tõstatada ühe teemavaldkonna. kui me seda arutelu siin peame, siis peaksime me tegelikult küsima endalt ka, millised lahendused üldse meil kasutada on ma arvan, et ühel nõus oleme, nõul oleme me selles osas, et üheks lahenduseks on taastuvad energiaallikad. mul on jäänud mulje, et mitte keegi ei kahtle selles. taastuvate energiaallikate puhul aga on välja arvatud biomassi puhul meil kaks suurt probleemi. esiteks, alates teatud suurusest on meil vaja hakata seda energiat salvestama, aga meil ei ole praegusel hetkel salvestamise võimalust. nii et kui me soovime taastuvatest energiaallikatest äh, toota energiat, siis me ei tea täpselt, kuidas seda energiat salvestada. praegusel hetkel on kõige rohkem olnud võimalik äh, salvestada veeenergiat, aga ka siin osas tuleb veel väga palju ära teha selleks, et tehnoloogiat parandada. ja mulle tundub, et sellest on siin on liiga vähe räägitud. Õnneks viimastel aastakümnetel pole meil olnud veeenergiaga suuri õnnestusi, aga me teame, et teame väga hästi, mis juhtub suurte veevarudega siis, kui maa näiteks väriseb siis teiseks peaksime me võib-olla keskenduma ka elektrile, nagu ma juba eile ütlesin, elekter on kõigest väike osa energiaprobleemist, palju suuremaks probleemiks on fossiilsed kütused. ja seda küsimuse tahtsin ka veel esitada, kõnelejad katketatakse. suur tänu, suur tänu, kallis kolleeg! ja nüüd viimased märkused, enne kui anname sõna meie külalistele, meie kõnelejatele siin. kõigepealt ja need on siis härra Marino Uribe, kes esindab nõukogu ja Hispaaniat kui praeguse eesistujamaad, palun. aitäh. aitäh, president. suur tänu kõigile tehtud märkuste eest. Need on kõik olnud väga huvitavad ja konstruktiivsed sooviksin äh, välja tuua ka paar enda, endapoolset äh, lõpumärkust. me kõik teame, et energiajulgeolek on äh, ka oluline teema. see ei ole Euroopa Liidus uueks teemaks. me oleme tugevalt sõltuvad äh, energiaallikatest teistest riikidest kuuskümmend protsenti, mõnes riigis kaheksakümmend protsenti näiteks maagaasi osas. ja see sõltuvus on nüüd muutunud problemaatiliseks, nii nagu seda näitas ka eelmine aasta gaasikriis. see tõi välja ohu, mis kaasneb ühest tarnijast sõltumisest eriti kui on kaheksakümneprotsendine sõltuvus äh, välisenergiaallikatest. nii et üheks äh, võimaluseks selle probleemi lahendamisel on äh, tõhusa siseturu loomine, mis aitaks meil mitmekesistada tarneallikaid. kui sõltuvus on kaheksakümmend protsenti, nii nagu ta mõnede liikmesriikide puhul on, siis ja on tegelikult äh, ka sajaprotsendilist sõltuvust äh, mingi ühe, ühest tar-, tarnijast. teiseks lahenduseks oleks välja tuua enam äh, sisemaiselt toodetavaid energialiike, taastuvenergia kasutamist. Hispaania eesistuja eesmärgiks on olnud suurendada energiajulgeolekut ja me rääkisime märtsis nõukogus äh, ka suurematest investeeringutest ja sooviksin tänada Euroopa Parlamenti konstruktiivse toe, toetuse eest. selles, mis puudutab just äh, maagaasitarnete küsimust ja loodame, et äh, veel sel kuul jõuavad nõukogu ning parlament üksmeelele. infrastruktuuri loomine on samuti väga tähtis. Äh, selle aasta teisel poolel äh, hakatakse sellega enam tegelema. peaks olema siin ka suurem koostöö teiste riikidega. ja veel üks äh, mureküsimus on rahastamine, seda tõstatas ka härra Poignon. infrastruktuuri rahandamine, rahastamine on üks küsimus. Need, kes kannavad äh, seda koormat, mis kaasneb infrastruktuuri loomisega, nemad tihtipeale ei saa sellest infrastruktuurist pärast kasu ja just seetõttu energiaturud ei ole siiani piisavalt hästi toiminud, on vaja olnud sekkumist äh, toetusega teatud projektidele. teatud samme on juba tehtud see, äh, see kümne protsendi eesmärk, äh, kümme protsenti taastuv energia osas, seda siiski ei soov-, suudetud saavutada ja põhiväljakutseks äh, on äh, saavutada siin suurem äh, usaldusväärsus nende eesmärkide osas, kuid siiski mulle tundub, et me teeme häid edusamme, praegu liigume õiges suunas ja vaatame, kas me seda kõike saame täiendada ka rahastusvahenditega meil on prioriteedid selles osas välja toodud, kuid mõned nendest tegevustest on siiski ühekordsed meetmed ja meil oleks vaja ühtset poliitikat ka energiapoliitika rahastamise osas. rääkisime siseturust, rääkisime erinevatest poliitikatest liikmesriikides lahtisidumisest. ja see on ka osa energiaturu liberaliseerimise paketist. ja peame seda paketti hakkama ka ellu rakendama nii kiiresti kui võimalik. härra Santefes Kreekast esitas väga hea küsimuse, mis puudutas energia hindu ja liberaliseerimist ma ei usu, et dereguleerimine tingimata toob enda kaasa hindade langemise, kuid see siiski aitab meil tegelikke kulusid paremini peegeldada. tarbijate kaitsmine on tõepoolest oluline. ainult läbi liberaliseerimise on meil võimalik luua ühtne turg, kus oleks äh, hinnad adekvaatsed ja siin on ka see ühilduvuse küsimus väga oluline, väga raske on dereguleerida väikeseid isoleeritud turge, nii-öelda energiasaari, sest äh, seal tegutsevad äh, monopolid kellel pole mingeid rivaale. ja siin dereguleerimine tingimata ei tähenda madalamaid hindu. et me peaksime siiski edasi minema siseturu arendamisega, nii et energiatooted saaksid vabalt liikuda. dereguleerimine peaks äh, olema motivaatoriks ka energiatõhususe saavutamisel rääkides nüüd energiatõhususest, sooviksin tagasi tulla härra Futera märkuse juurde. energiatõhusus on äh, keskseks faktoriks meie eesmärkide saavutamisel, heitmete vähendamisel ning taastuvenergia osakaalu suurendamisel. energiatõhustus on äh, Äh, energiatõus on väga oluliseks äh, osaks kogu selles äh, edu valemis, peame tagama selle, et tarbimine paremini peegeldaks meie vajadusi. et sellele keskendume kindlasti järgnevatel aastatel selleks, et oma eesmärke siin saavutada. ja muidugi ka peab mainima seda, et tõhusust ei ole võimalik saavutada ilma selleta, et me paluks tarbijatel energiat kokku hoida. siin on vaja ka uusi tehnoloogiaid ja ratsionaalsemat energiakasutust tänu tehnoloogilistele arengutele. sooviksin nüüd keskendudagi äh, tehnoloogia küsimustele. see on veel üks valdkondadest, kus rahastamine on väga oluline. tehnoloogia areng on praegu üheks puudust kannatavaks valdkonnaks ja ära kasutatakse ka seda, et on sidemed kolmandate riikidega energiaallikate osas äh, ei ole tehtud piisavalt äh, investeeringuid äh, tehnoloogilistesse arengutesse. et loodame, et sellekohane tegevuskava ja Z-kava konverents leiab õige pea aset. tehnoloogia, nagu ma ütlesin, on äh, võtmetähtsusega taastuvenergia kasutamisel selleks, et äh, taastuvenergia muutuks konkurentsivõimeliseks, et äh, hinnad muutuksid taskukohaseks. me ei räägi siin mitte niivõrd energia ladustamisest, et sellest, et kuidas seda teha näiteks biomassi puhul, et kas see kõik äh, on ka hallatav? seda oleks lihtsam teha, kui meil oleks suurem ühilduvus. nii et äh, energia vaba liikumine oleks äh, tagatud rahvuslike energiaturgude vahel. kui on tegemist väikese turuga, kus ringleb palju taastuvenergiat, näiteks Hispaanias äh, kasutame palju tuuleenergiat. Äh, see on teatud piirkondades moodustab lausa viiskümmend protsenti kasutatavast energiast, kuid samas see ei ole nii kogu riigis. me ei saa seda ülejäänud energiat äh, jagada ülejäänud regioonidega. ja see on nii ka ülejäänud Euroopa Liidus, nii et ühes kohas enam kasutatakse biomassi, teises kohas tuule, kolmandas kohas päikeseenergiat. ja meil oleks äh, vaja rääkida siin ka isoleeritud piirkondadest, väikestest turgudest. tehnoloogia siin aitab äh, meid äh, sellest kitsikusest välja. nii et tuua taastuvenergia meie võrgustik, ühtsetesse võrgustikesse Mm, teatud riigid, kus taastuvenergiat palju kasutatakse ja kindlasti on oluline, et nad saaksid osaks nendeks, nendest arukatest võrgustikest. erinevad ladustamistehnoloogiad, süsiniku ladustamine kindlasti aitab meid järgnevatel aastatel, kui tehnoloogiad piisavalt arenevad. ja kui äh, töötame ka juba praegu kasutusel olevate tehnoloogiatega. meie võrgustike integreerimine on suureks väljakutseks. ühendused võrgustike vahel on väga olulised. ma ei tahaks siin hakata uuesti rääkima Hispaania näitest, kuid nagu ma ütlesin, me saaksime äh, tuuleenergiat ka ülejäänud riigis äh, siiski kasutada, siis sedasama mudelit peaks äh, saama kasutada ka Euroopa Liidus üldiselt. taastus, taastuvenergia puhul on eriti räägitud just elektri tootmisest äh, ja elektri tootmine tõepoolest on üks põhiväljakutsetest järgnevatel aastatel, kui me tahame oma energia eesmärkidest kinni pidada. elekter ei mängi väga suurt rolli meie energy mix'is praegu, kuid ähm, ta võiks seda teha näiteks liikuvuse suurendamisel, elektrisõidukite suuremal levikul enam kui äh, viiskümmend protsenti energia tarbimisest tegelikult on elektri tarbimine ja me peaksime liikuma eemale kütustest äh, muude energialiikide poole. üks äh, hea märkus, mis tehti, on see, et me ei saa lihtsalt pöörduda tarbijate poole, öelda, et nemad peavad selle kõige eest maksma meil peaksid olema sellised taibukad energia haldamissüsteemid, mis aitaksid energiat tõhusamalt kasutada, vaadata, millised on tipptunnid energia tarbimisel ja seda kõike arvesse võtta ka maksustamisel. CO kahe ladustamise küsimus on väga oluline, kuna ka fossiilkütustel on järgnevatel aastatel väga oluline roll mängida. me peame kindlasti kinni pidama oma CO2 vähendamise eesmärkidest ja siin äh, säilitamise, ladustamise küsimus muutub üha olulisemaks. härra Rossi mainis äh, siin elektrisõidukite küsimust ja lahendused kindlasti on, see on kindlasti lahenduseks ka tööstusele. nüüd vastuseks, et kas Lissaboni leping on piisav väljakutsetele vastamiseks, see ei ole piisav. meil on vaja midagi enamat. Poola seimi esindaja minu arust tegi väga hea märkuse. tema sõnavõtu kokkuvõte seisnes selles, et meil on vaja poliitilist tahet tegutsemiseks. me ei saa lihtsalt ähm, siin sõltuda tehnoloogiast ja selle arengust, vaid meil on vaja poliitilist tahet, muidu ei ole meil võimalik saavutada ühtegi oma eesmärkidest. nii et see on see põhiväljakutse, poliitilise tahte tekitamine Euroopa Liidu tasandil. siin peame lähtuma jätkusuutlikkuse ning konkurentsi põhimõtetest. Ähm. aitäh ka teile. suur tänu teile, kes te esindate eesistujariiki. Joachim Almunia, Euroopa Komisjoni asepresident, teil on sõna. suur aitäh ma ei tea, kas mul ongi väga palju võimalik lisada sellele, mida just praegu öeldi, kuivõrd ma jagan peaaegu kõiki praegu väljendatud seisukohti. kuid siiski on mõned punktid, millele ma tahaksin ise keskenduda. kõigepealt Euroopa Parlamendi liige esitas küsimuse selle kohta, mida teeb Euroopa Komisjon täpsemalt küsis ta konkurentsipoliitika instrumentide kohta energia vallas ma ei hakka muidugi siin lahkama kõiki neid äh, tegevusi, mida me teeme, sest neid on nii palju, kuid ma pean oluliseks aru saada, et Nelli Kruusi ajal vastu võetud algatus on üks olulisemaid. see puudutab elektri- ja gaasisektorit ja see võimaldab väga, meil saada väga põhjalikku analüüsi, sest selle koostamisel külastati erinevaid ettevõtteid ja kui see analüüs on lõplikult valmis, on meil võimalik astuda väga konkreetseid samme, sest me mõistame olukorda palju paremini meil on äh, võimalik äh, siis täpsemalt äh, aru saada, kuidas turul domineerivat positsiooni kuritarvitatakse ja mida me saame ette võtta. ja me teame rohkem ka teistest konkurentsimoonutustest, mida esineb. me ei räägi siin muidugi ainult suurtest ettevõtetest või Electricity de France'ist, mis on tõesti suur ettevõte, vaid me tegutseme vastavalt neile andmetele, mida me sektori kohta saame. ja lubage komisjonil eh, keskenduda ka sellele, mida me teeme seoses kolmanda energiapaketiga ja õigusloomeliste ettepanekutega. see eh, tegevuskava, mis on teistes sektorites vastu võetud ja mis puudutab siseturgu näiteks äh, farmakoloogilised tooted äh, või pangandussektor, äripankade sektor, siis äh, need meetmed on väga olulised ja nendest on palju kasu, nende abil on jõutud spetsiifiliste otsuste ja spetsiifiliste sammudeni ja tegemist on pikaajalise protsessiga ja peale selle peame me tagama, et täidetaks riigiabi reegleid. mis puudutab riigiabi, siis on pikka aega arutatud, kuidas me saaksime paremini integreerida neid instrumente, mille abil võideldakse kliimamuutusega kuidas me saaksime nad integreerida riigiabi reeglitega. seda on palju arutatud, on räägitud sellest, kuidas riigiabi andmist tuleks monitoorida. ja meie omalt poolt kavatseme vaadata, kuidas kohustusi täidetakse ja aastaks kaks tuhat kaksteist ei anta emissiooniõigusi enam tasuta, vaid neid hakatakse müüma oksjonitel. turul on ka selliseid äh, tingimusi, mida tuleb väga hoolikalt uurida, et oleks selge, et äh, uue süsteemiga tekivad kohustused mis keskenduvad ennekõike CO2 heitmete tekkimisele Euroopa Liidus. et ähm, et ei teki olukorda, kus CO2 emiteerimine viiakse lihtsalt Euroopa Liidust välja piirkondadesse, kus vastavad reeglid ei kehti. tegemist on väga tähtsa teemaga ja kindlasti on ähm, siin läbirääkimised päris keerulised. me nägime, mis juhtus äh, Kyoto protokolli vastuvõtmise järgselt, me nägime, mis juhtus Kopenhaageni kliimakonverentsil, nii et ähm, me peame aru saama, et äh, sidusa süsteemi väljatöötamine rahvusvahelise tasandi tarbeks on keeruline. on äh, mitmeid aspekte, millega me peame arvestama. konkurentsipoliitika on siin samuti väga tähtis, sest me peame mõtlema sellele, kuidas võidelda domineeriva positsiooni kuritarvitamisega ning samuti peame järgi, jälgima riigiabi andmist. konkurentsipoliitika koha pealt olen ma ühel meelel nendega, kes rääkisid, kui oluline on see, et siseturgu edasi arendataks ja kui oluline on see, et meil oleks olemas ka toimiv ühtne energiaturg ja ühtne energiapoliitika. jaotusvõrkude küsimus on samuti väga oluline ning seda ei ole tegelikult lõpuni lahendatud. me oleme kuulnud kavatsustest ja oleme kuulnud, et äh, tulevikus tehakse jaotusvõrkudega rohkem tööd, kuid tegelikult ei ole me saanud mingeid lõplikke lahendusi äh, või lubadusi. jaotusvõrkude küsimus on meile siin Brüsselis äh, väga keeruline, sest meie Euroopa institutsioonides peame neid küsimusi otsustama, kuid meil on väga raske omavahel lepitada liikmesriikide erimeelsusi. me saame neile ainult südamele panna, et nad paremini ära kasutaks oma ressursse ja et nad jõuaksid lõpuks omavahelises koostöös selleni, et teadusvõrgud muutuksid reaalsuseks. üle-euroopalised koordinaatorid on äh, koostöös teinud äh, erinevaid ähm, projekte ja saavutanud edu, kuid ikkagi on vaja veel teha palju tööd. ning äh, üks tähtsamaid tõkkeid meie teel on rahastamine. raha leidmine on väga tähtis küsimus ja liikmesriigid on mõnikord öelnud, et nad peavad tegema väga suuri investeeringuid jaotusvõrkudesse ja et sellisel juhul ei peaks äh, maksma mitte liikmesriik, vaid Euroopa. ja kui me vaatame Euroopa eelarvet, Euroopa Liidu eelarvet, siis äh, me teame ju, et Euroopa Liidu eelarve koostab Euroopa Parlament koostöös rahvusparlamentidega. ettepaneku eelarveks, eelarve vastuvõtmiseks teeb muidugi Euroopa Komisjon, kuid peamine eelarve üksus Euroopa Liidus on Euroopa Parlament koostöös nõukoguga muidugi ja kui me seda eelarvet nüüd vaatame, siis me näeme, et raha jaotusvõrkude jaoks ei ole kaugeltki mitte piisavalt raha ühisprojektide jaoks, mis toimuvad meie kõigi huvides, ei ole piisavalt. siis on veel üks instrument, veel üks Euroopa Liidu instrument ning selleks on Euroopa Investeerimispank. ja see pank teeb kahtlemata väga palju tööd selleks, et rahastada erinevaid äh, projekte, ta aitab seda raha leida ka turult, kuid ka Euroopa Investeerimispanga äh, suutlikkusel on piirid. paljusid projekte rahastavad äh, panga aktsionärid ja kes need on aktsionärideks, on ju liikmesriigid ise, seega on liikmesriigid need, kes otsustavad, millist tööd ja millises ulatuses Euroopa Investeerimispank üldse teha saab. on selge, et see kõik tähendab ebapiisavat rahastamist ja seda küsimust ei saagi lahendada ainult äh, riigisektori tasandil, seda ei saa lahendada liikmesriigid või Euroopa Liit, meil on vaja, et kaasa tuleks ka erasektor. ja muidugi ei ole praegu ajad sellised, et äh, erasektor meid meelsasti abistaks. aga erasektor peab meid aitama keskpikas või pikas perspektiivis on meil kindlasti vaja erakapitali ja meil on vaja ka poliitilist tahet, et jaotusvõrgud ikkagi ehitataks. ja meil on vaja rohkem raha, nagu ma juba ütlesin. loodetavasti see raha leitakse. loodetavasti leiame me selleks rohkem raha Euroopa Liidu üldeelarves. loodetavasti aitab meid Euroopa Investeerimispank ja aitab ka erasektor kõik need kolm asja peavad aga käima käsikäes piisava poliitilise tahtega, nii et meil oleks sidus energiapoliitika. me kuulsime väga huvitavaid märkusi tehnoloogiate kohta. Pedro Marin tegi ka mõned väga mõistlikud märkused. ja siis räägiti siin autotööstusest ja transpordisektorist ja CO2 heitmetest CO2 heitmetest, mida tekitab autotööstus ja transpordisektor. ja kui me vaatame seda küsimust laiemalt, siis me kindlasti mõistame, et mitte ainult need val valdkonnad ei pea pingutama, vaid ka teised. on teatud samme, mille tegemiseks me oleme kohustatud ja alati võib öelda, et äh, teha saab rohkemgi kuid alustada tuleb sellest, et meil on tõhus äh, süsteem CO2 heitmete äh, seireks, et me kasutame ära kõiki instrumente, mis on meil olemas, et saavutada oma ühiseid Euroopa Liidu eesmärke ja et saavutada oma eesmärke ka rahvusvahelisel tasandil ja kui me seda ei tee, siis teeme me väga suure vea mitte ainult sellepärast, et see näitaks tegeliku solidaarsuse puudumist nende inimestega, kellega me siin seda planeeti jagame, ja solidaarsuse puudumist tulevaste põlvkondadega, vaid ka sellepärast, et kui me hakkame kasutama tõhusamaid uusi tehnoloogiaid, tõhusamalt võitlema kliimamuutustega, siis CO2 heitmed on üks peamiseid küsimusi, mis tuleb lahendada seda saaks lahendada uute tehnoloogiate abil ja see aitaks meil välja murda ka majandusseisakust. see tooks kaasa rohkem uuendusi ja rohkem konkurentsivõimet ja me oleksime konkurentsivõimelisemad võrreldes teiste tööstusriikidega. selleks, et suuta rinda pista sellise riigiga nagu USA, tuleb meil kõigest jõust pingutada Need on kõige tähtsamad küsimused. Ehm, ja konkurents kui selline on muidugi midagi sellist, mis pakub meile puht majanduslikku huvi, kuid lisaks sellele majanduslikule huvile on meil tarvis ka kaitsta keskkonda, võidelda kliimamuutustega. ja lõpuks tahaksime rääkida ka liikmesriikidest ja Lissaboni lepingust. muidugi on liikmesriigid erinevad, neid erinevusi tuleb austada. ja mõned sõnavõtud tuumaenergia ja taastuvallikate kohta ning energialiikide kombineerimise kohta näitavad meile, et liikmesriikide positsioonid on erinevad. kuid Euroopa Liidu seisukohta tegelikult ju öö, ähm, otseselt olemas polegi ning lähiajal seda ka ei teki, sest liikmesriikidel on endal õigus otsustada, milliseid energialiike nad kombineerivad. ja see, mida teeb Euroopa Liit, on lihtsalt püüe luua äh, ühtset äh, siseturgu ja sellega klapitada ka sobiv ühtne energiapoliitika, mille raames muuhulgas võideldakse kliimamuutustega. ma usun, et see on võimalik. võib-olla see oleks lihtsam, kui meil oleks üks üks äh, energialiikide kombinatsioon, mida kõik kasutavad, kuid praegu see ju nii ei ole. siis äh, maksustamise küsimus. erimaksu kehtestamine. meil on Euroopa direktiivid, mis ütlevad, et minimaalne maks, et on olemas minimaalne maksustamismäär näiteks fossiilkütuste või nendest saadava energia puhul, kuid ei ole ühtset äh, maksumäära. praegu vaatame uut direktiivi, mis puudutab ähm, energia maksustamist. Euroopa Komisjon ei ole seda ettepanekut veel esitanud, kuid varsti teeb seda. me asume seal uurima, kuidas energiat maksustada ja kuidas on see seotud äh, keskkonnaga. ja mõnes liikmesriigis ning Euroopa Liidu tasandil peame me arutama uut äh, süsinikumaksu sellega võib Mm, sellega ähm, võib kaasa tulla selline olukord, et, et riigid hakkavad omavahel vastanduma, mõned toetavad seda, teised mitte. näiteks Rootsis on seda küsimust juba uuritud, kuid paljudes teistes liikmesriikides mitte. ning äh, muidugi äh, maksustatakse ennekõike fossiilkütuste kasutamist. mis puudutab Euratomi, siis Euratom oli ennekõike tuumaohutuse agentuur ei, äh, siis ei nähtud ette, et äh, tuumaenergiat hakatakse laiemalt kasutama või et ehitatakse uusi rajatisi, kuid äh, Lissaboni leping on leping, mida me peame nüüd arvestama ja me peame endalt ka küsima, miks me ei ole suutnud saavutada kõiki neid eesmärke, mis Euroopa Liidul, Euroopa ühendustel enne olid. miks ei ole neid eesmärke pika aja jooksul suudetud saavutada? me mõtleme sellele, et me peame kolmanda energiapaketi siseriiklikus õiguses üle võtma äh, märtsikuuks kaks tuhat üksteist ja selle käigus tuleb lõplikult välja arendada see, mis on ette nähtud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. muuhulgas on seal räägitud võitlusest kliimamuutustega. aga me peame püüdma keskpikas ja pikas perspektiivis teha plaane ka teiste eesmärkide kohta ja peame endalt küsima, mida nendest plaanidest on võimalik teostada praegu või järgmise kahe aasta jooksul. muidugi me vajame keskpika ja pika perspektiivi visiooni, kuid mina konkreetselt, mina isiklikult arvan, et me peame arutama sisu, me peame arutama kõikide küsimuste sisulist poolt ja alles siis võime me põhiseaduse ekspertidelt küsida, mida on nii-öelda tehniliselt võimalik teha. palju aastaid on Euroopa Liit, Euroopa Liit kulutanud liiga palju aega põhiseaduslike küsimuste uurimiseks, kuid ei ole sugugi piisavalt palju mõelnud sellele, millise poliitika abil on meil võimalik Euroopa projekti üldse edasi ehitada ja seetõttu tuleb meil oma laev nüüd juhtida õigele kursile. me peame endalt küsima, mida me tahame teha, kui kiireloomulised need asjad on ja kuidas me saaksime neid kiireloomulisi küsimusi lahendada, millist visiooni meil on vaja, milliseid õiguslikke reegleid meil on vaja oma tegevuse äh, lõplikuks äh, vormimiseks. kuid samaaegselt äh, peame me mõtlema ka finantsperspektiividele, mis on ette nähtud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ma tuletan teile meelde, et meil lihtsalt ei ole piisavalt ressursse ning tegelikult seisab ressursside küsimus ju kõrgemal igasugusest poliitilise tahte küsimusest. Well, uh, colleagues uh... kolleegid see nüüd muidugi ei saa olema kokkuvõte meie arutelust, kuna me tegelikult äh, jätkame veel arutelu sel teemal. see sai alguse alles mõned nädalad tagasi. kindlasti on äh, uusi meetmeid lihtsam võtta kriisitingimustes, sest me teame, kuivõrd äh, olulised ning vajalikud need meetmed on kui oluline on lõpule viia siseturg ja osa sellest, oluline osa sellest on ka energiaturg, aitäh teile, aitäh Hispaania eesistujale selle prioriteedi väljatoomise eest. Euroopa Komisjon, volinik Oettinger on välja pakkunud mitmeid seadusandlikke instrumente, tegevuskava, ja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. et aitäh härra Almuniale. ma olen äh, ka edaspidi ühenduses äh, härra Jacques Deloriga, endise Euroopa Komisjoni presidendiga ja me jätkame seda arutelu, sest me peame ette valmistama vastused väljakutsetele. mõned küsimused nõuavad äh, kokkulepet äh, meie vahel. Äh, praegu kehtiva seadusandluse rakendamine Euroopa Liidus, energiavõrgustikud, kriisidele vastamine, teadusuuringutesse investeerimine, set, kava. me peaksime selle liitma kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, meie eelarvega, kuidas äh, Äh, selle kava rahastamine välja tuua strateegias ning eelarves. me teame, et energiatõhusus on väga oluline küsimus, teiseks taastuvenergia, kuidas ähm, vähendada heitmeid fossiilkütustest, kui me teame, et Hiinas ei taheta äh, üle minna kivisöelt ja see moodustab kakskümmend protsenti kõikidest äh, CO2 heitmetest, meie heitmed on ainult neliteist protsenti. ja nagu ütles äh, Raul Riibe, on väga oluline ka süsiniku äh, ladustamine, kuid taastuvenergia ning tõhusus eelkõige. muidugi motivaatorid ettevõtetele, nad peavad olema konkurentsivõimelised Nad ei taha kindlasti takistusi oma tegevuses, kuidas toetada VKE-sid ja lõpuks ähm, ähm, taandub kõik energia hindadele, see on oluline tarbijatele ja see on oluline ka kogu majanduse konkurentsivõime seisukohast. nii et äh, lubage mul öelda, kolleegid, kuidas siis nüüd juriidilisest äh, seisukohast lahendada need probleemid. see ongi teemaks järgnevale arutelule. liikmesriigid peavad kõigepealt otsustama, kas nad soovivad või mitte olla osaks sellest kogukonnast, energiaühendusest. poliitiline tahe, te kõik rääkisite tegelikult ka sellest ja poliitiline tahe on siin täna täitsa olemas. rahvusparlamentide puhul on väga oluline, et me saaksime seda arutelu aru-, alustada juba rahvusparlamentides, kui te nii öö, otsustate. nii nagu ka Euroopa Parlamendis meie oleme Euroopa Parlamendis selle arutelu algatanud juba maikuus, nii et siin suurt ajavahet ei ole. suur tänu täna siinkohal olemast. aitäh kõigile neile, kes osalesid äh, selle ürituse korraldamises kõik dokumendid sellest ühiskohtumisest, mis oli pühendatud energiale, on olemas ka internetis. Europarl Euroopa EU veebilehel, nii et äh, nad on lihtsasti leitavad. seal on materjali, äh, ma-, materjali on ka siin äh, saali ukse juures aitäh äh, teile selle suurepärase mõttevahetuse eest ja loodame, et järgnevad arutelud äh, toimuvad peatselt äh, kas teie rahvusparlamentides või ka Euroopa Parlamendis. selle üle veel mõtleme. nii et suur tänu, aitäh!